Good morning, everybody! tere hommikust! kümme minutit üheksa läbi on kell juba, ma arvan, et peaksime alustama. ja nüüd lähen üle rootsi keelele, ütleb äh, esimees, nii et, et palun pange kõrvaklapid pähe. Äh, äh, tere tulemast kõigile tänasele istungile meil on täna üsna palju tööd, päevakorras. nii et, et äh, ka üsna pikk hääletus on meil ette nähtud täna. esimene päevakorrapunkt on päevakorra kinnitamine. ning on tehtud ettepanek päevakorda muuta kas tõlkega on probleeme, küsib esimees, kõik on korras, jah? on tehtud ettepanek muuta päevakorda. me peaksime täna hääletama punkti kuusteist Äh, peaksime hääletama siis soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise alaseid muudatusettepanekuid Ahveti raporti osas. aga meil ei ole olnud äh, võimalik õigeaegselt neid muudatusettepanekuid ette valmistada. niisiis, me peame selle hääletuse täna ära jätma selle asemel Äh, anname raportööril võimaluse ise otse muudatusettepanekut äh, esitada. niisiis, ma teen ettepaneku, et me arutame proua Koomesi raportit, aga me ei hääleta. kas te olete päevakorraga sellise muudatusega nõus? hästi, tore. Eh, då eh, Eh, går vi in till punkten två. Nyt läheme teise päevakorrapunkti juurde. Kõigepealt tahaksin teile öelda, et meil on komisjonis uus asendusliige, proua Mindura Kleveti. Utskottet, you most welcome to the... Tere tulemast meie komisjoni proua Kleveti asendab äh, proua Plamsonit. niisiis, meil on täna siin uus liige. meie järgmine istung toimub neljandal juunil, see on siis järgmisel nädalal. tegemist on avaliku kuulamisega, kus käsitletakse naiste olukorda Põhja-Aafrikas. ja kuulamine kestab kella kolmest kella kuueni ja veel üks teadaanne. komisjoni liikmed on saanud poliitikaosakonna uuringu, mille pealkiri on mis käsitleb naisi ja soolisi probleeme. kaheksateistkümnendal juunil TV istungil me arutame seda raportit ja te saate ka kutse TV istungile siis. samuti tahaksin teatada, et kahekümne esimesel juunil käivitab komisjon kaheaastase kampaania, mille eesmärgiks on saada äh, rohkem naisi teadus- ja arendustegevusse. me üritame murda neid stereotüüpe, mis täna veel kehtivad ja nende stereotüüpide tõttu naised ei saa teadus- ja arendussektoris eh, meestega võrdväärselt osaleda. komisjoni liikmeid on kutsutud siis sellele kohtumisele kahekümne esimesel juunil. nüüd jõuame siis kolmanda päevakorrapunktini eh, mis on esimehe teadaanded koordinaatorite soovituste teemal Teie dokumentide hulgas peaks olema koordinaatorite istungi protokoll, kui teil vastuväiteid ei ole selle protokolli osas. teen ettepaneku see protokoll kinnitada, kellelgi vastuväiteid ei ole. nüüd jõuame siis äh, tänase esimese sisulise punktini see puudutab naiste töötingimusi teenindussektoris. tegemist on proua Perezi raportiga. niisiis annangi kõigepealt sõna proua Perezile, et ta raportit tutvustaks, palun. suur aitäh. kolleegid see raport, mida ma täna tutvustan, käsitleb tegelikku äh, olukorda, naiste olukorda teeni-, teenindussektoris. Äh, see on sektor, kus äh, töötab väga palju naisi. raportis käsitletakse tervet rida teemasid, mida me oleme arutanud siin komisjonis ka varem, nagu näiteks segregatsioon töökohal töökohtade ebastabiilsus, kasvav osalise ajaga töö, raskused pere- ja tööelu ühitamisel, palgalõhed. niisiis, tegemist ei ole meie jaoks uute teemadega, aga paraku need teemad tõstatuvad ikka ja jälle kui me seda Need teemad tõstatusid siis, kui ma neid, seda raportit kirjutasin ja peatuksin võib-olla mõningatel küsimustel, mis on kõige olulisemad. väga oluline on kõnelda sellest, et on väga suur horisontaalne segregatsioon teenindussektoris ligemale pooled selles sektoris töötavatest naistest Äh, on äh, ametis suhteliselt äh, piiratud arvul töökohtadel ja avalikus sektoris on naisi kakskümmend viis protsenti, mehi seitseteist protsenti. veel üks oluline tegur on osalise ajaga töötamine, jällegi suure, suuremalt jaolt on osalise ajaga töötajad naised Euroopa Liidus samuti on meil probleeme paindliku tööajaga, üha rohkem äh, tööd äh, tuleb teha nädalavahetustel ning äh, see mõjutab just nimelt naisi. paindlikud töö, töö, paindlik tööaeg muudab pere ja tööelu ühitamise palju keerulisemaks on vaja rakendada meetmeid äh, selleks, et ähm, selle probleemiga toime tulla, iseäranis avalikus sektoris, tähelepanu tuleks pöörata näiteks lastehoiuteenustele. me peame aitama naistel üle saada nendest raskustest, mille eest nad tihtipeale seisavad. me oleme seda teemat juba korduvalt arutanud me oleme alati äh, öelnud, et miks on just naised need, kes peavad üritama töö ja pereelu ühitada. meil on vaja äh, vajalikke äh, abiteenuseid. estudios de las mujeres no siempre ha ido acompañando eh, de su ascenso samuti tahtsime selles raportis tähelepanu juhtida sellele, Ähm, et ähm, naised äh, on äh, palju haritumad kui mehed, nad äh, lähevad ülikoolistudesse sagedamini kui mehed, nende Äh, haridustase on kõrgem, aga see ei leia peegeldust äh, nendes ametko-, ametikohtades, mis neil äh, töö, tööelus on. seega klaaslagi on endiselt paigas, meil on vaja meetmeid, mis aitaksid naistel nendest takistustest üle saada, nii et, et naised, kes on kõrgelt haritud, saaksid ka kõrgetele ametikohtadele raportis kõneldakse ka nendest naistest, ähm, äh, kellel äh, on äh, sellised ähm, mitte tavalised töökohad, kes näiteks tegutsevad hooldajatena, ka selline töö vajab reguleerimist. me teame, et Euroopa Liit on praegu kriisis ning see mõjutab oluliselt tööturgu. me näeme, et ebastabiilsete töökohtade arv kasvab, eriti naiste äh, jaoks. raportis rõhutatakse seda, et äh, eriti puudutab see koduabilisi, hooldajaid väga oluline on, et liikmesriikidel oleksid äh, seadused, mis ähm, äh, reguleeriksid paremini ka selliseid teenuseid. ja me saaksime hoolitseda ka selle eest, et seadustest peetakse kinni Äh, majanduskriis on ka soolise võrdõiguslikkuse meetmeid vähendanud ja üldiselt näib, et meeste tööhõive taastub kiiremini kui naiste oma ja loomulikult see mõjutab ka naiste tööhõivet negatiivselt. samuti on oluline, et nõukogu liiguks edasi emaduspuhkusealase direktiiviga me tahaksime, et nad lepiksid sellise paindlikkusega, mida Euroopa Parlament on välja pakkunud, me tahame paremini kaitsta ka rasedate töötajate õigusi. Äh, mulle tundub, et see asi on liiga kaua juba veninud. Euroopa Parlament on väga palju selle teemaga tegelenud, me oleme üritanud saavutada üksmeelt, äh, oleme saavutanud üksmeele erinevate äh, fraktsioonide osas, me oleme teinud kompromisse. me oleme parlamendis suutnud välja tood-, töötada ühise seisukoha ning me kutsume nõukogu üles äh, üritama ka edasi liikuma. raport äh, käsitleb äh, ka probleeme mis on äh, seotud selliste teenustega nagu massaaž, saunateenused, kus võib äh, aset leida ahistamine, töötajate äh, kiusamine. siis veel inimkaubanduse küsimus seoses selliste teenustega. et tegemist on probleemiga, mida me ei saa eirata raportis mainitakse veel tervet rida teisi küsimusi, ma kutsuksin kolleege üles äh, neid äh, teemasid tähelepanelikult käsitlema. ma loodan, et äh, me suudame teha koostööd ja et parlament suudab asuda selles küsimuses kindlale seisukohale ja mitte üksnes parlament ka, vaid ka teised avalikud asutused ning me loodame, et mõned nendest meetmetest ka ellu rakendatakse lõpetuseks tahaksin tänada sekretäriaati ja teisi kolleege, kes minuga koostööd tegid, tahaksin neid koostöö eest tänada, aitäh! aitäh! ja annan nüüd võimaluse saadikutel sõna võtta ja proua Kriljevska on esimene sõnavõtja. trudnieniu można łatwo dostrzec, że Äh, esimees äh, on väga äh, suur vajadus naiste töö järele teenuste sektoris. naiste probleemid selles sektoris on äärmiselt olulised. on neli peamist elementi, ebavõrdsus palkade vallas, me teame, selle probleemiga me oleme väga hästi kursis. Euroopa Liidus kehtib põhimõte, et äh, võrds, võrdväärse töö eest peab saama võrdväärset palka. Äh, mõnedes äh, riikides on sellised sätted küll olemas, aga tegelikkus on tihtipeale teistsugune. statistika näitab, et naised saavad madalamat palka, kuusteist koma viis protsenti madalamat palka kui mehed. näiteks Poolas on palgaerinevused Äh, Euroopa osas ühed suurimad, niisiis naisi tööturul diskrimineeritakse ning sellel nähtusel on väga negatiivne mõju. Äh, mis puudutab nüüd äh, pereelu ja tööelu ühitamist, siis väga oluline on siin, et meil ei ole infrastruktuuri Äh, selleks, et äh, näiteks eakad inimesed ja lapsed äh, oleksid korralikult hooldatud, et nende eest kantaks hoolt. naised on tihtipeale täiesti kõrvale jäänud just nimelt tööturult selle tõttu, selle tõttu ja seetõttu saavad nad ka palju väiksemat pensioni. väga tihti naised selle asemel et nad saaksid äh, laste ja vanemate inimeste eest hoolitsemise kellegi teise õlule panna, peavad äh, seda ise tegema ja seetõttu nad äh, töötavad vähem, nad ei saa lihtsalt töötada nii palju kui vaja, sest nad peavad hoolitsema laste ja vanurite eest. ning madalad palgad loomulikult mängivad ka väga olulist rolli loomulikult me võime siin kõnelda paindlikkusest ja kodus töötamisest, aga seda ainult tingimusel, kui selline töötamine on vabatahtlik, nii et, et äh, ma olen täiesti nõus proua Peresiga selles osas, mis äh, puudutab ähm, paindlikkust. proua äh, Peres ütleb, et paindlikkus on arvuti kahjulik, kui see kohustuslikus korras peale surutakse, siis see on kahjulik. aga kui naised ise soovivad paindlikult töötada, siis võib see ju ka olla kasulik nüüd kolmandaks, äh, töötingimused väga sageli on töölepingud äh, sellised, äh, mis on naistele kahjulikud. nagu proua Perez juba ka ütles, üha naisi, väga palju naisi töötab mustalt ning proua Peresil on täiesti õigus, kui ta kõneleb olu, olukorrast Euroopas. ning neljandaks oluliseks äh, teguriks on töökohtade arvu vähenemine seoses majanduskriisiga. Äh, see kriis on oluliselt mõjutanud naiste juurdepääsu tööturule. Äh, see kõik äh, mõjutab ka naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust. kahjuks, nagu statistika näitab, on majanduskriis mõjunud negatiivselt just nimelt naiste töötingimustele. loomulikult ei tohi unustada, et meeste olukord on samuti halvenenud, aga analüüsid näitavad, et äh, Äh, meestel on palju kergem tööturule tagasi tulla kui naistel. samamoodi naiste tööhõive spetsiifika äh, muudab nende olukorra keerulisemaks. naised töötavad eelkõige avalikus sektoris äh, ning just nimelt selles sektoris on toimunud väga suured eelarvekärped. proua Peres kõneles Äh, naiste rollist teenuste sektoris, ta kõneles horisontaalsest segregatsioonist ja stereotüüpidest. kõigi nende nähtuste vastu on vaja võidelda selleks, et naistel oleks kõrgem palk ning et nad saaksid töötada kõrgematel ametikohtadel. Äh, tahaksin rõhutada seda probleemi, mida me oleme juba äh, väga sageli arutanud, nimelt ebavõrdsed palgad Äh, naise, naise, naisi on kõrgetel kohtadel palju vähem kui mehi ning see kõik on äh, seotud ka pensioniprobleemidega, naiste pensioniõigustega. eelkõige äh, puudutab see naisi, kes on vanemad kui viiskümmend aastat. naistel on samuti raske Äh, tänapäeva maailmas töötingimustega kohaneda, äh, sellepärast et need tingimused nõuavad väga suurt mobiilsust. Äh, naiste töö sotsiaalteenuste vallas, laste kaitsmine, need sektorid, kus naised töötavad, nende sektorite prestiiž või maine ühiskonnas ei ole eriti kõrge. kui me kõneleme avalikust sektorist, siis avalikus sektoris äh, Äh, on väga selged äh, tööhõive kriteeriumid, töölevõtmise äh, kriteeriumid. seevastu erasektoris on tendents vastupidine. tingimused on palju kehvemad ja seetõttu tuleks hoolitseda selle eest, et erasektoris valitseks samuti läbipaistvus. no ma tahaksin tänada proua Peressi ja tahaksin teda tänada väga hea raporti eest, aitäh!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 paindlikke tööaegasid ning äh, ka võtta kasutusele rohkem paindlikkust just tööaja valdkonnas, sellepärast et see võimaldaks paremini töö ja pereelu ko kombineerida ning nagu kolleegid on siin juba nimetanud, see on ka asi, mis pakub huvi meestele, sellepärast et äh, ka meestele meeldiks äh, kombineeritud tööaja tõttu rohkem osaleda pereelus. siiamaani oleme seda vaadanud peamiselt nagu, nagu naistele olulist asja. üldiselt võib öelda, et ikkagi on paindlikud paindlik tööaeg oluline nii meestele kui naistele ning sellest saadav kasu on muidugi mõningatele inimestele olulisem kui teistele. nüüd negatiivsed aspektid. töö ja pereelu ühtlusta, ühildamine tähendab seda, et tekivad mõned probleemid, vanad inimesed ja väga noored ei tööta niimoodi, et et neil oleks tarvis töö ja pereelu ühitada, neil ei ole lapsi. üld, joontes on oluline see, et paindlikku tööaega ei kuritarvitataks ja samuti peame leidma võimalusi, kuidas seda tööaega ei kasutaks need, kellel seda vaja ei ole, samuti tuleks hoolitseda selle eest, et seetõttu kellegi töökoormus ei suureneks, see tähendab jällegi juhtimismenetluste muutmist, nii et ma me arutame teiste variraportööridega, et võib-olla on võimalus natukene sõnastust muuta ja tasakaalustada. nüüd teine punkt, mida te ka väga põhjendatult nimetasite, töö ja pereelu puudutab peamiselt naisi. siiamaani on seda peetud peamiselt naiste ülesandeks ja mina usun, et see muutub ainult niisugusel juhul, kui me nii oma aru, oma raportis kui ka kõikides diskussioonides käsitleme mehi ja naisi ühtemoodi, sellepärast et kui me ikka ja jälle kordame, et see on naiste ülesanne, siis me edastame niisuguse sõnumi ja kõik jäävadki uskuma, et see on tegelikult ikkagi ainult naiste ülesanne me soovime, et olukord muutuks ja seetõttu me peame ise eelkõige rõhutama, et nii mehed kui naised peaksid hoolitsema selle eest, et pere ja tööelu oleksid tasakaalus, et nad võtaksid endale kohustusi pereelus mitte lihtsalt nii et mehed aitavad naisi pereelu korraldamisel vaid et meestel on ka omad ülesanded ja omad kohustused ning seetõttu ma tahaksingi et me arutaksime mida teha, et äh, niisugune pere ja tööelu ühildamine oleks atraktiivne mõlemale sugupoolele, et ka meestel oleks äh, rohkem huvi pereelust osa võtta, sellepärast et naiste olukord muutub ainult niisugusel juhul, kui me kaasame ka rohkem mehi, selles olen ma veendunud. nüüd punkt kümme, selle kohta esitati küsimus. Te nimetasite, et jätkuvalt on ettevõtte juhtkondades ja nõukogudes väga vähe naisi, seda valdkonda on väga palju kritiseeritud ja ma tahaksin teada, kas te räägite peamiselt teenindussektorist või on see üldist laadi märkus. ja lõpetuseks ma sooviksin ka tänada teid kõikide nende küsimuste tõstatamise eest, võib-olla esimesel hetkel ei ole kõik asjad väga hästi nähtavad, nii et tänan teid väga. suur tänu ja nüüd annan sõna proua Klevetile. aitäh, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada proua Peresi, tegemist on äh, teemaga, äh, millest äh, me pidevalt kõneleme oma komisjonis, aga see on teema, kus mingeid edusamme ei toimu, ikka ja jälle tuleb tagasi tulla lahendamata probleemide juurde. ning need probleemid, millest proua Perez siin täna kõneles, on tõesti väga keerulised. tahaksin pisut kõnelda pereelu ja tööelu ühitamisest punktis viisteist öeldakse, et põhimõtteliselt tuleks julgustada Äh, ja rakendada meetmeid selleks, et seda põhimõtet oleks võimalik ellu rakendada. tõepoolest, seda on vaja. Äh, ja see põhimõte peaks puudutama mitte üksnes naisi, ka mehi, aga tihtipeale jah, äh, tihtipeale naised leiavad, et just nimelt nende kohustus on rohkem tegeleda perega, hoolitseda laste eest ja nõnda edasi näiteks Rum-, Rumeenias, kui me kõnele, kui kõnelda naistega, eh, siis eh, naised eh, leiavad, et see on just nimelt nende ülesanne ja see pole võib-olla õige, sellepärast tuleks rõhutada, et mehed ja naised vastutaksid võrdselt laste eest, et peaks olema meeste ja naiste vahelisel, vahel võrdsus aga samas jah, tegelik olukord on selline, et naised võtavad endale rohkem kui mehed selle kohustuse töö ja pereelu ühitada ning ma leian, et viimastel aastatel noored naised, kellel on lapsed, on Äh, näidanud, et nad tõesti suudavad äh, selle ülesandega ka hakkama saama, saada ja neid on tõesti vaja julgustada ja toetada, äh, on vaja neid toetada konkreetselt. aga samas tõesti on vaja, nagu kolleegid ütleksid, et ka mehed leiaksid, et ka nemad peavad pere eest hoolitsemisega tegelema samuti ei tohiks äh, unustada ka ühe vanemaga pere, perekondi, tavaliselt on sellistes äh, peredes ainult ema ning äh, kuna lahutus on tänapäeval väga kiire protsess, ning on ka väga paljusid vabaabielus elavaid paare, siis Äh, me ei tohiks ka selliseid peresid unustada ning äh, just naised on jällegi need, kelle õlul lasub pere eest hoolitsemise kohustus. niisiis, äh, minu arvates see punkt viisteist on meie raportis väga oluline, sellepärast et tegemist ei ole lihtsalt lihtsa formaalsusega, me ei saa lihtsalt öelda, et jah, ideaalis peaks töö ja pereelu ühitama, on vaja, et et äh, naised saaksid ka tõesti tööstada, sest neil ei ole ju, äh, neil on äh, kerge saada haridust tänapäeval, aga neil peaks olema võimalik leida ka selline võrdsus perekonnaringis, selleks et nad saaksid hoolitseda nii laste eest kui töötada niisiis ma leian, et meil tuleb leida konkreetsed lahendused, sellepärast et kui me neid konkreetseid lahendusi ei leia, Äh, võib-olla siis äh, kahe tuhande viiekümnendal aastal räägime me siin ikkagi veel pere- ja tööelu ühitamisest ning äh, lõpetaksin sellega, et ütleksin, et ma kuulusin Euroopa Nõukogu Parlamentaarsesse Assambleesse kaheksa aastat ning töö ja pereelu ühitamise probleem oli ka Euroopa Nõukogu jaoks väga oluline probleem ja võib-olla me võiksime teha koostööd Äh, selle institutsiooniga äh, selleks, et leida äh, tõesta uusi ideesid siin Euroopa Parlamendis. meil on võimalus ka leida lahendusi, aitäh. suur aitäh, annan nüüd sõna kolleeg Jarokale. suur aitäh proua Perez, teie raport on väga hea, see on ka väga keeruline raport. see näitab seda, kuidas tegelikult raisatakse naistepoolset panust, mis tegelikult teenuste sektoris olemas on. minu arvates on ääretult oluline see, et et äh, kui räägitakse kriisiolukorrast, siis äh, räägitakse ka sellest, et nende naiste olukord on veelgi haavatavamaks muutunud, äh, kes tegelevad teenusesektoris selliste teenuste pakkumisega ja sellise töö tegemisega, mis on nii-öelda ebaseaduslikkuse ja seaduslikkuse piirimaal vastu on võetud dokument, mis on äh, seotud romide strateegiaga, aga see on ainult sümboolselt äh, romide strateegia. see puudutab kahtekümmet miljonit äh, naist, kes kannatavad sügavat vaesust Euroopas ja nelikümmend protsenti neist teevad tööd nii-öelda mustal turul. ja seetõttu ei ole nad süsteemi jaoks teada. ja nüüd, kui kõik kakskümmend seitse liikmesriiki saatsid oma riiklikud tegevuskavad, siis me vaatasime, milline on olukord riikides ja mida nad teha kavatsevad. ja ma arvan, et ääretult oluline oleks püüda aidata just neid naisi, Te oma raportis ütlete ka, et tegemist on naistega, kes, kellel on vähemuse taust, kes tulevad ühe ähm, vanemaga perekondadest, suurperede emad on samamoodi väga haavatavad. me oleme saanud teada ka selle, et toimub äh, laiaulatuslik etniline diskrimineerimine teenusesektoris ja see muudab äh, nende naiste olukorra veelgi haavatavamaks kõik need äh, rõhuasetused, äh, mis siin raportis on ära toodud, äh, kõik need andmed, mis siin on ära toodud, arvud, näitavad, et olukord nende kahekümne miljoni naise jaoks on tõesti drastiline ja seetõttu ma tahaksin veel kord teid õnnitleda ja suur aitäh, et te nii mitmekülgse ja keerulise raporti koostas, koostasite. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Tšuba. suur aitäh kõigepealt ma arvan, et ma peaksin ütlema, et tegemist on väga olulise raportiga. minu arvates äh, töötab äh, teenindussektoris tohutu hulk inimesi ja seetõttu on vägagi õige koostada raport, mis äh, tegelebki nende inimeste väga spetsiifilise olukorraga. ma peaksin ütlema, et frak-, fraktsioonina esitame meie omalt poolt mitmeid muudatusettepanekuid. ma tahaksin öelda välja meie seisukoha paindlikkuse küsimuses. see on üks peamisi küsimusi, mis on tõusetunud see on üks küsimusi, millest me pidevalt räägime, kui me kõneleme töö ja pereelu ühildamisest. meie näeme asja selliselt kui võtta arvesse äh, reaalselt olemasolev tööturg, siis äh, paindlikkuse põhimõtet ei kasutata äh, naiste huvides ega ka töötajate huvides üldisemalt. tegemist on asjaga, mis on pigem kasutusel tööandjate huvides. selline on olukord praegusel tööturul põhimõtet, mis puudutab paindlikkust, ei kasutata naiste huvides, see pigem surutakse peale naistele. niimoodi on juhtunud enamikel juhtudel, kui töötingimused ja tööaeg on muutunud paindlikumaks see tähendab seda, et loomulikult me peame kaitsma naisi. naistel peaks olema võimalus taodelda ja paluda paindlikkust selleks, et paremini ühildada töö ja pereelu. aga praegusel hetkel me näeme seda, reaalsuses, tegelikkuses, et äh, kui äh, inimesed räägivad äh, paindlikkuse poolt töökohal, siis püütakse seeläbi lihtsalt kaotada ära töögarantiid, tagatised, püütakse inimesi suruda lihtsalt ebakindlastesse töötingimustesse. ja see kõik ei ole mitte töötajate, vaid tööandjate huvides. ja sellega seoses me oleme üldiselt nõus sellega, mis raportis on ära toodud. ma arvan, et samas tuleks siiski rohkemat sellesse raportisse panna, selleks et katta kogu see keerukas valdkond. aitäh. suur aitäh. ja panen ka ennast kõnelejate nimekirja mina tahaksin mainida ühte teemat, mida siin ka juba eelnevalt mainiti ja mis on väga oluline teema. ma pean siinkohal silmas töötingimusi minu koduriigis on väga suur probleem osalise tööajaga tööga. sageli naisi sunnitakse tegema tööd osalise tööajaga. see toimub ka näiteks kohalike omavalitsuste juures põhimõtteliselt äh, jõutakse töötingimusteni, äh, kus äh, töö tegemine toimub ainult seitse protsenti ajast ja üheksakümmend kolm protsenti ajast tööd ei tehta. sellised korraldused on väga kummalised. mina arvan, et normiks peaks meie jaoks olema täisajaga töö osaline tööaeg peaks olema aga ka võimalus. ma arvan, et see on eh, midagi, mille peame selgelt välja ütlema. me ei taha jõuda olukorda, kus inimesi põhimõtteliselt sunnitakse osalise tööajaga tööd tegema. Eh, see eh, vähendab naiste rahalist sõltumatust, see vähendab naiste karjääri tegemisvõimalusi töökohal ja nii edasi kas te olete mõelnud sellele, mida me saaksime liikmesriikides ära teha konkreetsemalt selleks, et seda probleemi lahendada, mida on vaja selleks, et seda probleemi ära kaotada, sellest üle saada? kui vaadata neid sektoreid, kus mm, väga palju mehed töötavad, siis eh, seal sellist probleemi ei ole. see on seotud vägagi tihedalt just nende töökohtadega, kus enamjaolt töötavad naised. kas te olete selle küsimuse peale mõelnud, see on tõeliselt väga oluline küsimus. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Papadopoulou. aitäh, esimees ma leian, et tegemist on väga huvitava ja väga viljaka aruteluga ning tahaksin tänada raportööri, kes meile on esitanud äärmiselt põhjaliku raporti. ma sooviksin rõhutada, et minu kodumaal töötavad naised äh, põhiliselt avalikus sektoris, aga mitte alati. Ähm, Äh, sellepärast, et avalikus sektoris tihtipeale on tööaeg normeeritud, samas kui erasektoris tuleb tööda, töötada väga, teha väga pikki tööpäevi. Äh, väga oluline on see, et inimesed saaksid pereelu ja äh, tööelu ühitada, aga oluline on ka see, et riik kõigis kahekümne seitsmes Euroopa liikmesriigis alustaks dialoogi sellepärast et me siin räägime pidevalt ühest ja samast asjast siin Naisõiguste Komisjonis, aga on äh, oluline, et asjad tõesti hakkaksid ka tegelikult liikuma äh, riik peaks tõesti sellesse asjasse rohkem äh, sek-, sekkuma, et naistel oleks tõesti võimalik töö ja pereelu ühitada iseäranis äh, tuleks äh, mõelda sellele, äh, kuidas korraldada laste eest hoolitsemist. antud hetkel on lastehoiuteenused väga kallid ning loomulikult ei ole need kõigile peredele taskukohased niisiis, kui me soovime käituda pragmaatiliselt, peaksime me oma raportis rõhutama, kuivõrd oluline Äh, on äh, sugu, su-, sugude põhimõttega arvet, arvestamine ka eelarvete koostamisel. Äh, kas me räägime siis liikmesriikide eelarvetest või räägime Euroopa Liidu eelarvest? me peame eelarve juures arvestama näiteks sellega, kui palju läheb maksma laste eest hoolitsemine, vanurite eest hoolitsemine. niimoodi me saaksime tõeliselt naisi toetada ja võimaldada neil siis pere ja tööelu ühitada. niisiis me peaksime äh, pöörama rohkem tähelepanu soopõhisele eelarvestamisele. Äh, ja loomulikult on oluline ka see digitaalse lõhe probleem. tihtipeale naised, äh, nad omavad ülikooli diplomeid, nad oskavad kasutada arvuteid ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat üldiselt, aga väga suur osa äh, naisi, nende jaoks on internet endiselt veel midagi kauged, kõik nad ei ole digitaalselt haritud ja see on ka midagi, millega peaks arvestama äh, meil oleks vaja koolitusprogramme, just infotehnoloogia alaseid koolitusprogramme, mis on suunatud naistele. Äh, niimoodi me saaksime samuti tuua rohkem naisi tööturule ja võimaldaksime niimoodi naistel saada paremaid töökohti, aitäh. Tack så mycket och... Eh, suur aitäh! ja nüüd ma tahaksin küsida, kas proua Perez sooviks vastata kõikidele esitatud küsimustele või ma annaksin kõigepealt sõna komisjonile. Äh, proua Perez, kas te soovite sõna võtta kohe või soovite ära kuulata ka komisjoni? hea küll, siis ma palun äh, komisjoni esindajal mõned sõnad öelda, palun. meid on üle. Äh, suur aitäh, et äh, andsite mulle sõna komisjon suhtub sellesse raportisse väga positiivselt, raport juhib tähelepanu olukorrale teenindussektoris ja eriti naistele, sellele, et nende palk on madal, töökohad on ebakindlad komisjon on koostanud äh, oma aastaraporti äh, meeste ja naiste võrdsuse kohta ähm, ning äh, komisjon on vas-, on võtnud vastu sellise sektoripõhise lähenemise. komisjon on teinud ettepaneku terveks reaks strateegilisteks meetmeteks, mis on seotud rohelise majandusega, samuti Eh, oleme võtnud vastu terve rea strateegilisi meetmeid, mis on seotud eh, eh, tööhõivega erinevates sektorites, samuti oleme käivitanud konsultatsioonid siis hooldusteenuste alaste töötingimuste osas ja samuti oleme pööranud tähelepanu sellele, et naiste palgad tervishoiusektoris, teenindussektoris on väga madalad. komisjon leiab, et nai-, tuleb võidelda madalate palkade vastu, tuleb võidelda tööpuuduse vastu eh, ning eh, kogu meie poliitika eh, peab aitama võidelda segregatsiooni vastu tööturul. Euroopa strateegia meeste ja naiste vaheliste võitlus, näeb ette terve rea meetmeid, mida ka proua raportöör oma raportis on rõhutatud. näiteks äh, naiste osalemine otsuste langetamisel, pere ja tööelu ühitamine, äh, võitlus palgalõhede vastu äh, ning võrdne esindatus majandustegevuses ja komisjon Äh, leiab, et äh, sugude põhimõttega tuleks rohkem arendada, arvestada ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ja Euroopa poolaastas. me oleme pannud rõhku ka sellele, et naised peaksid rohkem osalema tööturul, äh, sellega peavad kaasas käima sobivad fiskaalmeetmed, samuti tuleb pöörata tähelepanu hool, hooldusteenustele ning aidata võidelda palgalõhedega. aitäh tähelepanu eest! Tack så mycket för det och suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Perez, et see arutelu kokku võtta. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege nendepoolsete kommentaaride eest. ma leian, et tegemist oli väga huvitava aruteluga, mis toob esile vajaduse äh, ka tulevikus arutada teatud küsimusi. lisaks näitab see ka seda, et äh, me peame vaatama, kuidas meie Euroopa Liidu institutsioonidena saaksime liikuda edasi selles valdkonnas. härra esimees rääkis äh, tööhüvestandarditest ja erinevatest eeskirjadest sellega seoses, kuidas praeguse olukorra vastu võidelda. ma arvan, et äh, see arutelu on tegelikult laia ulatuslikum kui ainult naised eh, teenusesektoris. me peaksime vaatama, millises suunas Euroopa peaks edasi liikuma harmoniseerimise valdkonnas, tööhõive seadusandluse valdkonnas, selleks et eh, tagada töötajate õigused. jah, eh, võib-olla praegu ei ole õig-, õige hetk selle kõigega korraga tegeleda, aga see on siiski oluline tulles nüüd tagasi paindlikkuse küsimuse juurde, siis eh, jah, ma arvan, et see eh, teema kindlasti põhjustab eh, elavaid arutelusid, me peame selle teema arutamisega jätkama. võib-olla me peaksime selles lõikes, kus me paindlikkusest räägime, sõnastust veidi kohendama. proua Zuber mainis ka paindlikkuse küsimust ja seda, kuidas paindlikkus saab aidata töötajatel saavutada tasakaalu oma elus, jah, selles ähm, mõttes saab paindlikkus olla vägagi positiivne asi, aga probleem seisneb selles, et praegusel hetkel paindlikkust kasutatakse ära selleks, et äh, panna paika tingimusi, mis soosivad tööandjate huve. ma toon siinkohal ühe näite mees, kes eh, teeb tööd ning eh, püüab saavutada tasakaalu pere ja eraelu vahel, eh, tahab paindlikke töötingimusi, tahab töötada umbes kakskümmend tundi nädalas selleks, et oma laste eest hoolitseda ta läheb ettevõttesse ja talle öeldakse, et jah, hea küll, kakskümmend tundi nädalas, aga meie ütleme sulle, kuidas me neid äh, kahtekümmet tundi näha tahame, ühel päeval tuleb teha tööd äh, seitse tundi, teisel päeval viis tundi ja nii edasi. ja järgmisel nädalal see töötundide jaotus muutub jälle, ka see on tegelikult paindlikkus, aga see muudab täiesti äh, võimatuks töötaja jaoks pere ja tööelu ühildamise ja seetõttu ma arvan, et me peame olema ettevaatlikud ja me peame vaatama, milliseid tagajärgi paindlikkus töötajate jaoks kaasa toob. nii et jah, ma arvan, et me võiksime üle vaadata selle lõigu äh, sõnastuse, aga me peame meeles pidama, et reaalsus ongi selline, nagu ma kirjeldasin, ja see reaalsus esineb kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. see on midagi, mida me kindlasti peame meeles pidama ma loodan, et kolleegide poolsete panustega õnnestub meil teksti paremaks muuta ja loomulikult äh, olen mina valmis äh, sõnastust äh, nii palju kui vähegi võimalik parandama, aitäh! aitäh! ja suur tänu kõikidele selle arutelu eest. ma tahaksin teid ka teavitada, et muudatus ettepanekute esitamise tähtaeg on kuues juuni keskpäev ning komisjonis hääletatakse kümnendal juunil. see on meie viimane koosolek enne suve ja septembris hääletame täiskogul. sellega oleme selle päevakorrapunktiga lõpule jõudnud. nüüd väike muutus päevakorras ja seega me võtame kõigepealt päevakorrapunkti number kuus ja seejärel päevakorra no, punkti number viis, kas sobib nii? hüva. siis ma loodan, et me jõuame veel viienda päevakorrapunkti ka enne hääletamist ära arutada, nii et nüüd ma lähen kuuenda päevakorrapunkti juurde, Euroopa fonde käsitlevad üld-, ühissätted ja annan kohe sõna proua Zubale, raportöörile. raportöör proua Zuub. suur tänu, härra esimees ah. arvamuse projekt, mida ma teile esitan uue määruse osas mis peaks käsitlema ühtse strateegilise raamistiku raames välja makstavate fondide küsimust on koostatud eesmärgiga rõhutada meeste ja naiste vahelise võrdsuse vajadust ning ma arvan, et see on eriti oluline majanduskriisi ajal. kriis puudutab naisi, eriti valusasti, eriti ebaproportsionaalselt. majanduskriisi ajal ja sel ajal, kui tööõigused ja sotsiaalsed õigused on väga viletsas olukorras, on väga oluline meeles pidada, et et me ei tohiks vähendada fonde, vastupidi, peaksime hoopis muud tegema. inimesed, kes on raskes olukorras, vajavad praegusel hetkel neid fonde hoopis rohkem, nii et tegelikult on tarvis äh, fondidest rahastamist just tugevdada, eriti nendes piirkondades, kus töötab väga palju naisi. räägime niisugustest põhivajadustest nagu näiteks vajadus töötada, praegusel hetkel ei ole piisavalt tööd, kõikide inimeste vajadus töötada ei ole rahuldatud. täpselt praegustel aegadel, kui ei ole võimalik enam täita niisuguseid põhivajadusi, unustatakse ka võrdsus, aga meie ei tohi loobuda sellest võrdsuse rõhutamisest majandusliku õitsengu ajal oleme me näinud ka võrdsuse arenemist ja väga head arenemist, aga me ei tohi oma võitlusest loobuda, kui ajad viletsamaks muutuvad. ma tahtsin selles raportis rõhutada eelkõige seda seisukohta, et ühtse strateegilise raamistiku fondid peaksid olema kooskõlas Euroopa meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse paktiga. me oleme üritanud võtta kasutusele soolise võrdõiguslikkuse perspektiivi ning me oleme fondidest kohta tehtavas statistikas äh, nõudnud ka soolist eristamist, et oleks selge erinevate sugude toetamine, erinevatele sugudega sõlmitavad lepingud, me juba teame, missugused piirkonnad ja valdkonnad ja missugused äh, rahvastikugrupid on kaetud, aga selle projekti paremaks hindamiseks oleks tarvis ka statistilist infot soolise jaotuse kohta. lisaks sellele me rõhutame, kui oluline on partnerlus. me peame tagama selle, et partner kõnelustesse kaasataks ka naisõiguste organisatsioonid. on veel kaks küsimust, millele me tahtsime erilist tähelepanu juhtida. esiteks Euroopa Sotsiaalfond. toiduabi aspektid integreeritakse nüüd Euroopa Sotsiaalfondi ning seetõttu on oluline, et Sotsiaalfondil oleks ka rohkem ressursse. sest Euroopa Sotsiaalfondile on antud üks täiendav ülesanne ja kuna tal on see üks täiendav ülesanne, siis see peaks peegeldama, peegelduma ka selles, et talle ette nähtud rahastamine suureneb. tundub, et praegusel hetkel üritatakse kõikidele fondidele anda nii palju ülesandeid kui võimalik, aga kes nende rahalist osa suurendab, see täiesti kindlalt ei tee mitte midagi head eesmärgile vähem soodsas olukorras olevatele inimestele toiduabi pakkuda. vastupidi, praegusel hetkel on just õige aeg nende küsimustega tegeleda. igasugused statistilised andmed ütlevad, et vaesus järjest kasvab, et vaesus on järjest suurem probleem kogu Euroopas ning ma arvan, et on me peaksime loogilisest seisukohast läht, lähtuma nende küsimustega tegelemisel. mõned küsimused on jah seotud meeste ja naiste vahelise õigus, võrdõiguslikkuse või selle puudumisega, aga mitte kõik, aga igas, igal juhul kõik need teenused, mis abistavad allpool vaesuspiiri elavaid, elavaid inimesi toiduga, ütlevad, et nendesse organisatsioonidesse tulevad alati naised naised on alati need, kes haaravad härjal sarvist ja hakkavad toiduabi taotlema, kui seda nendele ja nende perele tõesti vaja läheb. Nad soovivad ikkagi kindlustada, et nende pered nälga ei jääks ning seetõttu ma arvan, et me peame ka meeles pidama seda, et toiduabi pakkumine on väga tihedalt seotud kõiki naisi puudutavate küsimustega. kooskõlas meie komisjoni seisukohaga oleme me tutvustanud makromajandusliku tingimuslikkuse ideed, aga minu arvates on väga halb mõte takistada fondide, fondidest raha andmist just nendele riikidele, kes praegu väga raskes majanduslikus olukorras on, minu arust see on täiesti vale. oluline on just nimelt neid raskustes olevaid riike abistada. kui me neile raha juurde ei anna, siis me ju mõistamegi nad vaesusesse, me nagu karistame neid veel rohkem. nii et minu arvates on see täiesti häbiväärne, et toetus on ära võetud. vastupidi, just nimelt me peaksime tegelikult toetama selle toetuse kvaliteedi parandamist, selle poolt me ei ole. suur tänu, suur tänu, nüüd annan sõna proua Katsale. aitäh aitäh, esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri selle arvamuse koostamise eest see arvamus on väga selgelt välja toonud, millist rolli saaksid naised mängida Euroopa äh, Liidus, äh, mida, mis on vaja teha selleks, et võidelda ebavõrdsuse vastu ja luua tingimused selleks, et naised saaksid Äh, diskrimineerimise vastu võidelda ning äh, ühiskonnas ja majanduses äh, täiel määral oma rolli mängida on väga oluline, et see võrdsus meeste ja naiste vahel kehtiks kõikides valdkondades. raha peab olema suunatud sellistele tegevustele, Äh, kus seda võrdsust pole veel võima-, olnud võimalik saavutada, äh, tuleb võidelda diskrimineerimise vastu ja anda naistele uusi võimalusi. ma olen nõus ka äh, sellega, et mõte mitte enam rahastada neid riike, kus on makromajanduslikud tasakaalunihked, selline lähenemine on väga pealiskaudne Äh, ning selline lähenemine on vastuolus nende eesmärkidega, mis meil on. otse vastupidi, tuleb aidata kõige kehvemal järjel olevaid riike äh, vastupidi, nagu ma ütlesin, tuleb hoolitseda selle eest, et raha äh, läheks tõesti õigesse kohta, et neid vahendeid õigesti ära kasutatakse, et need vahendid tõesti toetavad reaalmajandust aga loomulikult tegemist on probleemiga, mis ei puutu, kuulu ainult meie komisjoni pädevusse, see on palju äh, üldisem. nüüd selles osas, mida raportöör ütles, tõepoolest on vajalik äh, hoolitseda selle eest, et naised äh, saaksid otsuste langetamises osaleda. näiteks me võiksime koostada riik, äh, kokku panna riiklikud komisjonid, kes teevad koostööd Euroopa Komisjoniga, aga seejuures tuleks hoolitseda, et ka äh, nende komisjonide kokkupanemisel austatakse võrdõiguslikkuse põhimõtteid. Äh, on vaja hoolitseda selle eest, et naised oleksid vajalikul määral esindatud nendes komisjonides. samuti on oluline et see, mida tehakse näiteks ettevõtete tasandil, et ka seal naistel oleks oma roll. me oleme esitanud selle teema koha, kohased muudatusettepanekud äh, Äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad naiste ettevõtlust ähm, ning ma arvan, et äh, naiste ettevõtlust tuleks soosida, tuleks aidata, äh, tuleks hoolitseda sellest, et üha rohkem naisi oleks ettevõtete juhid väga tihti naistel puudub juurdepääs koolitusele. tuleb teha jõupingutusi selleks, et naised teaksid, kuidas Äh, kasutada erinevaid vormeleid, kuidas äh, erinevate assotsiatsioonide poole pöörduda, äh, nii et, et sellisele naiste koolitamise ja tea-, sellisele naiste koolitamisele ja teavitamisele tuleb pöörata tähelepanu, et naised oleksid teadlikud mitte üksnes oma õigustest, vaid ka sellest, et on olemas erinevad Euroopa fondid ja siis veel indikaatorid, ja need, need indikaatorid ei ole alati täiuslikud väga tihti ei arvestata äh, reaalmajanduse olukorraga, seal me ei arvesta jällegi naiste äh, osaga, nii et seda tahtsin öelda, aitäh. I... suur tänu. nüüd äh, proua Mailes komisjonist, kas te soovite sõna? jah, suur aitäh, suur aitäh, et te mulle sõna annate. mul on küll paar kommentaari äh, mõnede teemade kohta, mida siin puudutati selles arvamuse projektis. kõigepealt tahaksime me rõhutada, et komisjon usub kindlalt, et sooline võrdõiguslikkus on väga oluline horisontaalne põhimõte ja sellepärast oleme ka ühtsete sätete määruses võtnud põhjenduspunktidesse sisse teksti, kus me rõhutame, kui oluline on edendada võrdõiguslikkust ja diskrimineerimise kaotamist ning samuti lõhu, rõhutame seda, et kõikides rakendamise, äh, määruse rakendamise valdkondades ja faasides peab pöörata, pöörama kogu aeg tähelepanu diskrimineerimise kaotamisel, seda oleme öelnud põhjenduspunktides ning ühes artiklis rõhutame samuti asjaolu, et liikmesriigid ja komisjonid peaksid tagama, et meeste ja naiste vaheline võrdõiguslikkus ning soolise võrdõiguslikkuse integreerimine äh, oleks arvesse võetud nii programmide ettevalmistamise kui rakendamise ajas ning seetõttu meile tundub, et mingit täiendavat teksti ei ole tarvis enam lisada, sellepärast et kuna me peame seda tähtsaks horisontaalseks prioriteediks, siis on seda siin ka piisavalt nimetatud. lisaks on meil mõned eksante tingimused, üks äh, diskrimineerimise vastane ja teine äh, soolise võrdõiguslikkuse teemaline, võib-olla te ka märkasite neid ja meil on väga kahju, et äh, nõukogu on nendele seisukohtadele, nendele tingimustele vastu olnud. igatahes seda tahtsin nimetada, et määrusesse oleme selle kaasanud. mis nüüd puudutab igasuguseid indikaatoreid ja mõõdikuid ja näidikuid, siis me oleme valmis neid veel alu, arutama. kõikide näidikute sooline eristamine on meile näidanud, et iga kord sellest ei piisa. me oleme nõus sellega, et paremat infot on vaja, kui see on põhjendatud kõikide näidikute puhul aga samuti me arvame, et tuleb käivitada ka igasuguseid hindamisi ja uuringuid, et teha kindlaks olukord erinevates liikmesriikides. samuti on liikmesriikide lähtepositsioonid väga erinevad, nii et me üritame hoida ära niisuguse olukorra tekkimist, kus programmid lihtsalt teevad linnukese erinevate sooliste näidikute taha. me tahaksime, et nad seda soolist küsimust ikkagi rohkem sisuliselt arvesse võtaksid. nii et näidikud ei ole mitte kõik, me peame võtma arvesse ka muid näitajaid ja mida rohkem infot me saame, seda parem. mis puudutab majandusjuhtimist ning makromajanduslikku konditsionaalsust, siis komisjon on seisukohal äh, et strateegilise raamistiku fondid on edukad ainult niisugusel juhul, kui kõik vajalikud kasvunäitajad on paigas. me usume ka seda, et riiklikud valitsused peavad vajalikud poliitikud, poliitikat rakendama ning võtma vajalikke reforme fondide kõige paremaks kasutamiseks ning sellepärast me olemegi pakkunud välja ühtse strateegilise raamistiku ja uute majandusjuhtimise, Euroopa Liidu majandusjuhtimise vahelise seose. suur tänu mulle sõna andmast. suur tänu. nüüd annan sõna proua Kleevale. aitäh, härra esimees. mina usun väga sügavalt sellesse, et ühtekuuluvuspoliitika on sotsiaalpoliitika, sellepärast et ta väga tõsiselt rõhutab seda, et piirkonnad ja regioonid on majandusjuhtimise ja haldumise keskuseks keskpunktiks. praegusel hetkel, kui riigid on silmitsi majandus- ja finantskriisiga, on need fondid just üheks võimaluseks mitte ainult VKE-de teaduse, transpordi ja niisuguste sektorite abistamiseks, vaid kõikide sektorite toetamiseks, kus on oluline ka soolise võrdõiguslikkuse osa. me oleme ka seda teemat juba mõningat aega arutanud ning loomulikult üks probleem, mida me kogu aeg käsitleme, on makromajanduslik konditsionaalsus ning me usume, et see me usume, et see makromajanduslik konditsionaalsus ei ole veel päris paigas ning seetõttu me ei ole praegusel hetkel selle poolt niisugusel kujul, nagu ta on. nii et kui me vaatame piirkondade makromajanduslikku konditsionaalsust, siis kui nad soovivad aru, alustada kõige maja, madalamalt tasemelt, siis on see just nimelt kohalik tasand ja mul on väga hea meel, et raportöör on ka selle kohaliku tasandi küsimuse raportisse sisse võtnud. minu arvates on see raport praegusel kujul väga hea. ma arvan, et kõige olulisemad küsimused on siin käsitlemist leidnud, eriti just Euroopa Sotsiaalfondi käsitlev küsimus. Euroopa Sotsiaalfond on järgmiseks ja saab kannatada kõige rohkem järgmise mitmeaastase finantsraamistiku käigus just nimelt seetõttu, et väga palju programme peaksid saama kaetud Euroopa Sotsiaalfondi varudest, eriti mis puudutab kaks tuhat kakskümmend eesmärke vaesuse ja tööhõive vallas ja tahtsin öelda veel ka seda, et eile regikomisjonis arutasime ühtse strateegilise raamistiku lisa. mul on väga hea meel see edastada nüüd raportöörile, siin on meil just üks konkreetne peatükk, mis käsitleb soolist õigus, võrdõiguslikkust ja meeste ja naiste vahelise võrdsuse tagamist. minu arust see on väga olulise tähtsusega punkt, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast ja eelkõige just Euroopa fondidest. ühest küljest see ei ole niivõrd uus küsimus, aga teisalt järjest enamad, enam komisjone, mitte ainult raportöörid, vaid kogu komisjonid hakkavad mõistma soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise vaja, vajadust ning loomulikult kui me räägime veel investeeringutest Euroopasse, siis investeeringud Euroopasse peaksid käima käsikäes investeeringutega naistesse, eelkõige investeeringutega naissoost ettevõtjatesse, nii et see oleks kõik, mida mul on praegu nende oluliste küsimuste kohta öelda. suur tänu ning nüüd annan sõna proua Bilbaole. suur tänu. palun vabandust, et ma hiljaks jäin aga ma olin transpordiküsimusi arutamas. alustan raportööri tänamisest, raport oli suurepärane. ma arvan, et see on hea ja kasulik viis, kuidas võrdsust edendada. vaadates nüüd seda raportit üksikasjalikumalt, siis minu arust oluline on liikuda edasi. me ei peaks enam lihtsalt ainult mingeid seisukohti välja tooma, vaid hakkama tegema ettepanekuid, kuidas kaotada sooline võrdõigusetus ja samuti me peame tegema ettepanekuid, kuidas seda praktikas teha. on väga hea, et me vahet pidamata oma seisukohti kuulutame resolutsioonides ja raportites, aga ma ei ole päris kindel, et me tegelikult ka edasi liigume. me oleme ju juba kahekümne esimeses sajandis, hetkel oleme majanduskriisi keskel ning naised on väga kõvasti seetõttu kannatada saanud. vaesuses elab rohkem naisi ja lapsi, nii et üldjoontes ma olen nõus sellega, mida see raport ütleb, aga minu arust on meil tarvis rohkem tegutseda, meil on tarvis määratleda täpsemalt, kuidas me soolise või võrdõiguslikkuse nende fondide abiga saavutame. nii et üldiselt tuleb küll siit läbi soolise võrdõiguslikkuse rõhutamise vajadus aga samas ikkagi tuleb tugevamalt ja selgemalt rõhutada, et me peame tutvuma täpsemalt ja põhjalikumalt statistika ja informa-, infomaterjalidega ning mõõtma täpsemalt, kuidas neid fonde on kasutatud. võrdsus, jah, muidugi aga oluline on ka öelda, kuidas me selle võrdsuse saavutame, kuidas me selle võrdsuseni jõuame. näiteks naiste poolt juhitavad ettevõtted, kas need peaksid saama täiendavat toetust, kas naisi palkavad ettevõtted peaksid saama mingisugust konkreetset toetust? minu arust me peame tulema välja konkreetsemate ettepanekuga sel-, ettepanekutega, sest vastasel korral on meil lihtsalt terve hulk seisukohti, aga mitte mingisugust praktilist tegevust. ja lõpetuseks annan ma taas sõna raportöörile proua Suuberile. suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada kõiki, kes oma arvamust avaldasid ma üritan nüüd üle vaadata need muudatusettepanekud, mis on esitatud ja loomulikult olen ma alati valmis kõike teiega arutama ja püüdma kompromisse leida. loodetavasti me saame väga detailselt ja üksikasjalikult jätkata, nii et me saame konkreetseid meetmeid meet vaadelda ning ka lahendada mõned probleemid, mis praegusel hetkel võrdõiguslikkusega seonduvalt olemas on. suur tänu! suur tänu! nüüd me peaksime tagasi minema päevakorrapunkti number viis juue, para-, juurde. paraku see ei ole võimalik, sellepärast et hääletuse alguseni on ainult seitse minutit jäänud. seetõttu me käsitleme viiendat päevakorrapunkti täna pärastlõunal kell kolm. oi, vabandust, viis nelikümmend viis pärast seda, kui meil jurikomisjoniga ühine istung on lõppenud. niisiis kell viisteist nelikümmend viis käsitleme me päevakorrapunkti number viis ning enne kui me hakkame hääletama, teeme nüüd väikese vaheaja, aga alustame täpselt kell pool üksteist.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 Good morning, everybody. tere hommikust kõigile. me alustame nüüd hääletust. kõigepealt läheme viimase punkti juurde, äh, punkti number kuus juurde, ma unustasin midagi. tahtsin teile lihtsalt teatada, et muudatuste esitamise tähtaeg on neljas juuni kell viis õhtul ning komisjonis me hääletame neid muudatusi kahekümnendal, kahekümne esimesel juunil ja regikomisjon hääletab üheteistkümnendal juunil. niisiis, nüüd ma olen selle teadaande edasi andnud ja nüüd läheme seitsmenda päevakorrapunkti juurde. ja selleks on elektrooniline hääletus, palun vaikust. As I normally say, you are nagu ma tavaliselt olen alati öelnud, te võite kõnelda nii palju, kui soovite, aga väljaspool seda ruumi. niisiis, elektrooniline hääletus päevakorrapunktis seitse üle Euroopa Sotsiaalfond ja määruse tühistamine. küsin kõigepealt ai, ei, raportööri ei ole, nii et, et me saame hääletust kohe alustada. kas keegi soovib sõna võtta? ei soovi? hästi, siis alustame kohe hääletust. muudatus kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et me peame seda kontrollima hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. Te äh, näete tulemust väikestel ekraanidel, aga siin ees te seda ei näe. nüüd muudatus kaheksateist, kes on poolt, palun andke käega märku, vastu, erapooletud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 nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. jah, palun. proua Lulingul ei ole mikrofon sees. ma arvan, et kui me arvestame statistikat, mis näitavad äh, seksuaalseid stereotüüpe hariduses, aga statistika ei saa meile öelda, mida me peame tegema. Äh, meil on vaja statistikat, mis näitaks, kas stereotüüpide vastu on võideldud või ei ja meil on vaja ka statistikat, mis tõestaks, et sellised seksuaalsed äh, stereotüübid eksisteerivad. kuulge me ei saa hääletada ükskõik millegi üle, sellel ei ole mingit mõtet ju. vabandust, proua Lulling, aga meil ei toimu praegu arutelu selles küsimuses, meil toimub hääletus. jah, aga me peame ju vaatama, mida me hääletame. E, sellised asjad lihtsalt ei pea paika, need on idiootlikud me ei hakka siin praegu arutelu pidama, ütleb esimees. me lihtsalt hääletame Eh, saadikud, eh, teie otsustate, kas asjad on head või halvad. ei, ütleb proua Luling. on muudatusettepanekuid, mida ei tohiks vastu võtta, sellepärast et nad nõuavad asju, mille kohta statistika tegelikult näitab, milline tegelik olukord on. nii et, et me peame langetama otsuseid statistika põhjal, kas on olemas sellised seksuaalsed stereotüübid või ei. ei, ei, ei, vabandust. proua Luling, te üritate praegu siin arutelu pidada. ma pean seda silmas ka meie tulevasi arutelusid, me peame tulevikus vaatama, kas muudatusettepanek on üldse vastuvõetav või ei. palun, proua Luling, jätkame hääletust ja hääletame muudatust kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame kontrollima muudatust kolmkümmend kaks. hääletus on alanud, muudatus kolmkümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kuus, kes on poolt, Vas-, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et me peame seda kontrollima. muudatus üksteist, hääletus on alanud. vastu võetud. jah, siit ei olnud väga selgelt näha. niisiis üks ja kümme langevad ära. nüüd muudatus kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viisteist. kontrollime, neljateistkümne kontroll. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame kogu resolutsiooni ning hääletus on elektrooniline ja hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? ei ole veel. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. õnnitlused raportöörile. To... Läheme nüüd edasi kaheksanda päevakorrapunkti juurde, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond ja alustame muudatusest seitseteist, kes on poolt, palun andke käega märku, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. tulemus ei olnud väga selge, niisiis muudatus kakskümmend kaks, kontrollime, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neliteist, poolt, palun andke märku, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, kogu resolutsiooni hääletus, hääletus on alanud um,. <laughs> The whole text, the, the vote is now open. niisiis, hääletus on alanud. And the vote is closed. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud deployed? person is there, you can... Let's go to Snefana. Okay. Okay, we then moving on to... Nüüd punkt number üheksa, Euroopa naabruspoliitika vahendi loomine. Alustame kohe hääletust. Muudatus 25. Kes on poolt? Vastu? Erapooletud? Vastu võetud. Kompromiss 1 poolt? Vastu? Erapooletud? Vastu võetud nüüd muudatus neli. osade kaupa, esimene osa. hääletame esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viisteist, poolt, vastu, erapooletud. mulle mulle tundub, et me peame kontrollima. niisiis, muudatus viisteist, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. nüüd muudatus kaks. kes on poolt? jah, äh, kaks ja neliteist on koos hääletamisel, sest nad on sarnased, niisiis hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus, kontrollime muudatust seitseteist. hästi, kontrollime, kontrollime, niisiis hääletus on alanud muudatus seitseteist. hääletus on lõppenud. me peame tühistama hääletuse, sest Aldel on üks liige ülearu. üks Alde liige on ülearu. niisiis, me peame keegi peab oma kaardi masinast välja võtma ja siis me hääletame uuesti muudatust seitseteist. niisiis, hääletus on alanud, muudatus seitseteist. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vabandust, see on muudatus kakskümmend neli, mitte kakskümmend kolm. muudatus kakskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu äh, resolutsiooni ja hääletus on alanud. strange sorry, yes, had to check. jah, me peame nüüd kontrollima, sellepärast et minu hääletusnimekirjas oli muudatus kakskümmend kolm, aga teil seda millegipärast ei olnud. niisiis, ähm, aga ma nõustun teiega, et me hääletasime kahtekümmet nelja. ja nüüd läheme siis äh, jah, jah, resolutsioon on vastu võetud loomulikult. We can now move on time ja nüüd kümnes päevakorrapunkt, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve volitus kolmepoolseks kohtumiseks. kas proua Hanipool soovib sõna võtta? väga lühidalt tahaksin tänada kõiki variraportööre tegemist oli üsna pika ja raske protsessiga, aga meil õnnestus saavutada kompromisside osas lõpuks kokkulepe ning ma olen tänulik kogu abi eest, mida kõik mulle osutasid, nii et suur aitäh kõigile! aitäh! ja nüüd alustame hääletusega. muudatus üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatused kaks ja viiskümmend kaks langevad ära, muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vas-, tagasi lükatud. muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud. aga kontrollime. muudatus kuus, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. jah, väga selgelt, ma näen siit eest, kuidas asjad on. muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli on tagasi võetud, niisiis äh, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame siis muudatust kolmkümmend seitse. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa langeb ära, niisiis hääletame nüüd muudatust nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peame kontrollima muudatust nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et me peame seda ka kontrollima, niisiis hääletus on alanud, muudatus viiskümmend. kas kõik on hääletanud, ei ole veel, nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd hääletame siis äh, kogu arvamust ja hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. õnnitlused raportöörile. nüüd läheme edasi üheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde sotsiaalettevõtluse algatus sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete edendamine. meil on siin suuline muudatusettepanek kas te olete äh,, hääletame eraldi suulist muudatust ja siis ülejäänud plokina, kas te olete nõus? ei ole nõus. Is there an objection against oral amendment? kas kellelgi on midagi suulise muudatuse vastu? ei ole. siis hääletame kõike plokina. ikka olete vastu? kõigepealt hääletame esimese muudatuse ära ja siis ülejäänud plokina, kas see sobib? ei sobi. me peame kõike hääletama, hästi, hääletame siis kõike. alustame muudatusest neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud So, uh, item number 12 kaksteist nüüd suurem Euroopa Liidu sisene solidaarsus varjupaiga küsimustes. kas me saame hääletada seda plokina? ei saa, hästi, siis hääletame eraldi. muudatus üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist nüüd äh, Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmine seoses eesmärgiga Euroopa territoriaalne koostöö kas me saaksime hääletada plokina? ei. siis alustame muudatusest kolm. kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et tulemus oli segane, seega me peame kontrollima. niisiis, kontroll on alanud. muudatus kolm, kontrollime muudatust kolm hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd päevakorrapunkt neliteist, erisätted Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Majanduskasvu ja Tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning määruse number üks null kaheksa null kehtetuks tunnistamine. kas te olete nõus hääletama plokina või muudatusettepanekute kaupa? niisiis, me hääletame muudatusettepanekute kaupa mm. -hmm niisiis, alustame muudatusest neli. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. She's not going to be the draft person. Yeah, we then go to item number fifty nüüd viieteistkümnes päevakorrapunkt Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programm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 vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peame seda kontrollima. muudatus kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda. muudatus kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. see tähendab, et kolmkümmend kaks osas hääletame ainult seda kustutamist, ülejäänud on juba kaetud. kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peame kontrollima. hääletus on alanud, muudatus kolmkümmend kaks. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. seitse langeb ära ja nüüd kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis langeb seega ära, hääletame nüüd kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist ja kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa langevad ära, nüüd hääletame siis muudatust kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist langeb ära, nüüd muudatus nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peame kontrollima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Äh, hästi, kordame siis hääletust me hääletame uuesti muudatust nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmteist langeb seega ära, nüüd hääletame siis muudatust neliteist. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, väga raske on aru saada, milline on tulemus, me peame kontrollima elektrooniliselt muudatust kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, selgelt vastu võetud. aga teie ei tõstnud käsi korralikult. kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peame kontrollima. jah, muudatus kakskümmend kaks, kontroll. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatus kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et äh, kaks langeb ära ja nüüd hääletame muudatust kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kogu resolutsioon nüüd hääletus on elektrooniline ja hääletus on alanud One is missing. üks inimene pole veel hääletanud. kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitlused raportöörile. And we then going ja nüüd kuueteistkümnes päevakorrapunkt raport, äh, mis puudutab ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja nagu ma teile juba varem teatasin, täna me seda ei hääleta, aga meil toimub arvamuste vahetus, proua Koomes tutvustab oma muudatusettepanekuid. Teil ei ole võimalust neid äh, muudatusettepanekuid olnud varem näha, aga proua Koomes ei ole siin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 ja ma tahaksin teada, kas on keegi, kes soovib võtta sõna sellel teemal proua Koomessi asemel. kui ei, siis äh, on meil päris palju aega enne järgmist äh, hääletust. meil on veel viiskümmend minutit aega, enne kui me äh, hakkame pidama ühisistungit äh, juurikomisjoniga. mistõttu läheme tagasi päevakorrapunkti number viis juurde, millest meil ei olnud eelnevalt aega rääkida. ja see tähendab seda, et annan koosoleku juhtimise üle. proua Jaarakas. jaa, suur aitäh, mul on väga suur au hakata juhtima meie koosolekut, seda sellepärast, et meie raportöör, lisaks sellele, et ta on meie komisjoni esimees, on koostanud üsnagi hea dokumendi, see räägib sellest, kuidas naised saaksid lüüa kaasa selle näeks ette edendada rohelist majandust, niisiis palun, härra raportöör, sõna on teil. suur aitäh. niisiis, kõigepealt tahaksin rääkida teile alustuseks veidi sellest, kuidas ma minevikus olen tööd teinud ning kuidas ma jätkan oma tööga tulevikus. ja loomulikult räägin ma teile ka selle raporti sisust ma tahaksin tänada neid paljusid liikmeid ja fraktsioone, kes on suuresti panustanud selle raporti koostamise protsessi meil on toimunud selline konsultatiivne protsess, äh, mille käigus on juba varastest staadiumidest alates olnud võimalik ettepanekuid teha. ma tahaksin rõhutada seda, et paljud neist ettepanekutest, mis on esitatud, on tõesti olnud väga head ja ma olen püüdnud võimalikult paljusid neist ka kaasata oma töösse kahjuks aga on siiski teatud ruumilised piirangud, meil on ette nähtud tähemärkide arv, mida me tohime raportis kasutada. ma olen omalt poolt teinud kõik selleks, et kaasata võimalikult palju ettepanekuid siia, kuid loomulikult on ka selliseid ettepanekuid, mida ma lihtsalt ei saanud sisse võtta. ma püüdsin keskenduda sellele, mis minu arvates oli kõige tähtsam kõige olulisematele aspektidele siis, aga loomulikult teie komisjoni liikmed kindlasti panustate veel ka tulevikus sellesse, et see raport võimalikult heaks muutuks. ma ootan ka tulevikus teiepoolseid ettepanekuid ja uusi mõtteid, mis aitaksid mind minu töös eh, selleks, et ma saaksin siia kaasata ka mõned sellised eh, mõtted, mida ma siiani ei ole saanud teha. Eh, siin raportis on tegemist kolme peamise põhimõttega, majandusega, keskkonnaga ja võrdsusega selle raporti struktuur on selline, et me oleme teinud tööd päris mitme põhilise äh, eelduse kallal, mis on erinevate ettepanekute äh, aluseks olnud. me oleme vaadanud ka seda, mida roheline majandus ennast kujutab, me peame rääkima ka jätkusuutlikust majandusest, siin on ka peatükk rääk äh, jätkusuutlikust transpordist, äh, lisaks rohelisest töökohtadest ja äh, tervishoiusektorist ning ma räägin lõpetuseks veel ka rahvusvahelistest suhetest. selle raporti koostamisel oli minu lähtepunktiks põhimõte, et need muudatused, mis leiavad aset keskkonna valdkonnas, kliimamuutuse valdkonnas, on need muutused, mis kurnavad meie ökosüsteemi ja ma ütlesin, et need muutused on vägagi otseselt seotud meie heaolu ja meie elutingimustega. mõnikord me arvame, et me võime ehitada täpselt nii palju, kui soovime, tarbida nii palju, kui soovime ning äh, võime ära unustada keskkonna, aga see ei ole tegelikult äh, mõeldav, sellepärast et meie ökosüsteem ei ole ju piiritu. kui me kasutame ära kõik keskkonnas asuvad ressursid, siis meil ei olegi enam ühiskonda, meil ei ole mitte mingisugust heaolu, meil ei saa olema ka riiki. see tähendab seda, et me ei saa vastutust edasi anda järgnevatele põlvkondadele, kui me räägime nende probleemide lahendamisest, me peame kohe tege-, tegutsema kõigepealt äh, üks minu lähtealustest oli see, et meil on vaja rohelist majandust, aga mina olen defineerinud rohelist äh, majandust äh, mitte ainult rohelise tehnoloogia abil, nagu näiteks päikesepaneelide ja tuulegeneraatorite abil. ma olen oma definitsioonis öelnud, et roheline Äh, majandus on majandus, millel on väga palju dimensioone, tegemist on jätkusuutliku majandusega, roheline majandus on jätkusuutlik majandus, see peab olema sotsiaalselt jätkusuutlik, aga ka ökoloogiliselt jätkusuutlik. kõik need erinevad aspektid äh, on siin olulised ja kui ma räägin sotsiaalsest jätkusuutlikkusest, siis äh, siin tuleb mängu ka sotsiaalne õiglus, see hõlmab sotsiaalset õiglust üle kogu maailma, see hõlmab ka meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust. sotsiaalne õiglus on rohelises majanduses sama oluline kui ökosüsteemi aspektidki ei ole võimalik keskkonnaaspektidega tegeleda ilma sotsiaalseid aspekte kaasamata. ülemaailmselt on tohutult probleeme, me võitleme sotsiaalse ebavõrdluse vastu ja me võrdleme, võit-, võitleme ka naiste ja meeste vahelise ebavõrdsuse vastu. ja eh, see kõik ongi minu jaoks rohelise majanduse osa. teine lähtealus äh, minu töös oli äh, mõelda soorollidele, sellele, kuidas naised ja mehed igapäevaelus äh, käituvad. ma mõtlesin sellele, kas naised ja mehed mõjutavad keskkonna erinevalt. Nende sissetulekud on erinevad, nende poliitiline võim on erinev, roll kodus on erinev, väga erinevaid aspekte kerkib siin esile. ja meeste ja naiste tarbimismustrid on ka väga erinevad. naised ja mehed mõjutavad seetõttu keskkonda ka erinevalt. Äh, üldiselt äh, mehed sõidavad palju autoga, naised kasutavad rohkem ühistranspordivõimalusi, äh, mehed söövad rohkem liha, mis mõjutab väga suuresti keskkonna, samal ajal kui naised eelistavad taimetoitlust. seetõttu on teatud soolisi rolle ja tarbimismustreid, mis tegelikult mõjutavad kogu meie majandust ja nad mõjutavad ka meie võimalusi ja suutlikkust eesmärke saavutada, mis me oleme endale pannud jätkusuutliku majanduse valdkonnas me peaksime eh, soolise jaotuse tegema statistikas, sest et kui ei ole soolisi indikaatoreid, siis on väga keeruline eh, mõista, kus on probleemid eh, ja kindlaks teha seda, kuidas neid probleeme lahendada. üks peamisteks nõudmisteks peab olema see, et meie statistilised andmed peaksid olema sooliselt jaotatud ja oma töö käigus olen ma püüdnud leida selliseid andmeid, aga selliseid andmeid ei ole üldsegi mitte leida põhimõtteliselt ei ole võimalik äh, saada soopõhiseid äh, statistilisi andmeid. Äh, statistikaametid ei tegele sellise asjaga. teine asi, mida ma tahaksin mainida, on see, et naistel peaks olema sama võimalus otsuste langetamiseks majanduses ja ka rohelises majanduses meil on äh, vaja rohkem naisi kaasata poliitilistesse otsustustegemistesse, aga äh, isegi siin Euroopa Parlamendis ei ole praegu naiste ja meeste vaheline jaotus äh, viiskümmend, viiskümmend. naisi tuleb majandussektorisse rohkem kaasata, naisi tuleb võrdselt kaasata, naised peaksid olema võrdselt kaasatud sellesse, millise kuju see roheline majandus peaks võtma eelarve läbirääkimistel ning kliimaläbirääkimistel on mehed need, kes otsustavad, väga vähe on naisi, kes otsustuse äh, tegemise protsessi on kaasatud. naisi tuleb läbirääkimistesse kaasata. ilma naiste kaasamiseta ei, äh, saame arvestada ka üle poole elanike kogemusega ju me peame vaatama ka kohalikku tasandit. naisi tuleb kaasata kohalike ökosüsteemide säilistamisse, see puudutab ka arenguriike. läbi on viidud üks eh, uurimus, mis näitab, et kui naisi koolitada, siis eh, on võimalik hoida ära katastroofe, kaitsta metsu ning edendada kohalikku majandust. see põhimõtteliselt tähendab seda, et naistele tuleb anda rohkem võimalusi eh, osalemaks rohkem oma eh, kogukondlikus elus ning anda naistele rohkem võimu omaenda elu üle otsustamises. see kõik oli minu raporti koostamise lähtealuseks. aga tahaksin rääkida mõne sõnaga ka kõike hõlmavatest nõudmistest. siin on mitmeid mõtteid. kõigepealt me peame meeles pidama seda, et ökoloogiline jätkusuutlikkus peab käima käsikäes sotsiaalse äh, õigluse ja äh, sotsiaalse jätkusuutlikkusega. me peame sellega seoses keskenduma just järgnevatele valdkondadele, nimelt äh, ökosüsteem, tarbimine, toit, majanduskasv, transpordisektor, energeetikasektor ning sotsiaalhoolekandesektor ma arvan, et komisjonil ei ole soolist perspektiivi eh, sellesse dokumenti kaasatud. Eh, see avaldatakse juunikuus, see on seotud Riia pluss kahekümnega ja tegelikult on see suur puudus selle dokumendi puhul, seal ei ole soolist aspekti arvestatud. kui me räägime jätkusuutlikust tarbimisest, siis ma arvan, et me peame arvestama ka sellega, mida meie koduriikides räägitakse finantskriisi kontekstis. me tahame saavutada majanduskasvu. praegusel hetkel muust ei räägitagi kui ainult majanduskasvust tundub nagu majanduskasvu nähakse äh, ainult positiivse asjana, seda võrdsustatakse demokraatia ja maja, äh, demokraatia ja vabadustega. näib, et äh, majanduskasvatus on saanud eesmärk omaette, aga selles peitubki probleem majanduskasv tähendab seda, et me äh, toodame rohkem tooteid ja pakume rohkem teenuseid ja see tähendab seda, et me tarbime ka tooteid ja teenuseid rohkem. tegemist ei ole eesmärgiga omaette ju, ei ole mõtet äh, tulla välja järjest rohkemate teenuste ja toodetega, kui inimeste vajadusi seeläbi ei rahuldata. me peame rahuldama inimeste vajadusi toidule, äh, reisimisele ja nii edasi ei ole mõtet lihtsalt toota asju tootmise pärast. majanduskasvust on saanud justkui omamoodi äh, religioon. ja kui vaadata SKT-d, siis äh, see on ainult üks võimalus mõõta majandustegevust, aga tuleb arvesse võtta ka teisi äh, indikaatoreid, sotsiaalne heaolu, tervishoid, keskkonnamõjud ja nii edasi. aga SKT seda kõike ei peegelda Äh, tänapäeval võib äh, naftat merre lasta ja SKT siiski tõuseb, sellepärast et väga palju äh, kulutatakse selle nafta ja õli ärakoristamisele tuleb leida teistsuguseid indikaatoreid, mis võtavad arvesse ka teistsuguseid aspekte. tuleb vaadata, et me ka sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid eesmärke kõige taustal saavutaksime näiteks SKT ei peegelda absoluutselt äh, seda äh, tööd, mida naised teevad oma kodumajapidamistes. see ei võta arvesse sotsiaalset õiglust, võrdsust äh, või keskkonnaga seonduvat. mida see kõik siis tähendab? see tähendab, et et äh, liikmesriikide äh, finantspoliitika peab muutuma, kui me tahame rohelist majandust saavutada. me peame keskenduma äh, sotsiaalsele ja keskkonnaalasele jätkusuutlikule, me peame keskenduma kollektiivsetele hüvedele selle asemel, et võimaldada keskkonda kahjustavatel tegevustel jätkuda. igasugune tarbimine, kaasa arvatud toidu tarbimine, peab leidma aset meie planeedi piirangutes. siin lääneriikides on lihtne tarbida, minu koduriigis äh, Rootsis. Äh, kui kõik inimesed äh, elaksid selliselt, nagu Rootsis elatakse, siis on meil vaja kolme ja poolt planeeti. et see võimalik oleks, aga meil kahjuks ei ole kolme planeeti, meil on ainult üks planeet ja me peame mõtlema, kuidas ressursse hästi kasutada meie oma koduriikides ja ka arenguriikides on vaeseid inimesi ning nemad äh, vajavad eh, majanduskasvu ja suuremat tarbimist, nemad on need, kellel on vaja rohkem tarbida. me peame tagama selle, et ka võrdsuse perspektiiv oleks kaasatud mitte ainult meie töösse, vaid kõikidesse poliitilise ja eh, majandusliku otsustuste tegemisprotsessi tasanditesse. siin raportis olen ma keskendunud ka transpordi küsimusele. miks ma seda tegin? sellepärast, et transport on oluline nii meeste kui naiste jaoks. tegemist on oluline suhtluse ja reisimise kontekstis seal on ka äh, keskkondlik ja sotsiaalne aspekt, seeläbi suureneb äh, inimeste liikuvus ja vabadus. sotsiaalne planeerimine, kui me räägime transpordist, äh, siis see, see valdkond peab keskenduma transpordi mõju vähendamisele. tuleb meeles pidada seda, et mehed kasutavad palju autosid äh, ja sellepärast investeeritaksegi palju äh, maanteedesse, selle asemel, et investeerida äh, ühistransporti. digitaalsel ajajärgul on olukord selline, et kui äh, hea plaan on välja töötatud, siis tuleb tagada see, et, et transport oleks tõhus, kui eh, toimub eh, eeslinnastumine ja valglinnastumine, siis eh, hakkavad inimesed järjest rohkem ja rohkem ka autosid kasutama ja kasutada ainult ühistransporti. nii et me peame seda kõike arvesse võtma. me tahame ka transpordi hierarhiat. ette on tulnud, ette on pandud ka nii-öelda ähm, jäätmete hierarhiaga teistes valdkondades, aga meie tahaksime transpordi hierarhiat näha. me peame vaatama, kuidas oleks transpordi mõju võimalik vähendada. kui me räägime digitaalsete vahendite kasutamisest, siis tegelikult oleks võimalik üleüldse reisimist ju vältida, näiteks äh, tuleb tegeleda laialiba internetiühendusega, tuleb tegeleda säästliku ähm, planeerimisega, äh, linnatranspordiga, ühistranspordiga meretranspordi edendamisega ning ainult viimaseks eh, prioriteediks peaks meil olema siis nii-öelda autoga reisimine. jaa, eh, loomulikult, eh, kui ma Austraaliasse pean koosolekule sõitma, siis loomulikult ma sinna jalgrattaga ei sõida, ehm, vaid kasutan lennukit, aga noh, see selleks. ja nüüd ehm, järgmine peatükk, mina tahan laiendada rohelise majanduse mõistet selleks, et ta hõlmaks rohkemat, kui esialgselt kavandati. me peame meeles pidama, et see kõik puudutab energiaküsimusi, ehitust, valdkonda, jäätmemajandust. rohelisi töökohti on ka äh, teenuste sektoris loomulikult Äh, on töökohti koolides, tervishoiusüsteemis, mis on tegelikult ju oma loomult rohelised. Nende keskkonnamõju on üsna madal ja seetõttu võib neid vaadelda roheliste töökohtadena. Äh, naised ja mehed peaksid samad võimalused saama äh, tööturule sisenemiseks ja seda sõltumata sellest, kas me räägime tänasest praegusest tööturust või tuleviku rohelisest majandusest naised ja mehed peaksid saama rohkem võimalusi töötamaks eh, nii-öelda rohelises sektorites, eh, nagu näiteks jäätmemajandusvaldkonnas, kus eh, praegu töötab enamjaolt maskuliinne töötajaskond. me peame leidma ka meetmeid, mis ei võimaldaks naistel lihtsalt rohelistes sektoris töötada, vaid mis äh, tagaksid ka näiteks selle, et äh, rohkem mehi läheks äh, sotsiaalsetesse sektoritesse töötama, kus praegusel hetkel on äh, enamik töö just naised. ja ma räägin lõpetuseks ka rahvusvahelistest suhetest. minu arvates Euroopa Liit saab mängida olulist rolli äh, Eh, arengumaades toimuvate arengute mõjutamisel. kõigepealt meil on eh, majanduslikke näitajaid vaja, mis lähevad kaugemale ainult SKT-st, meil on vaja indikaatoreid, mis eh, mõõdaks ikka sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid eesmärke. meil on vaja mõõta projektide mõju ja nende soolist mõju, meil on vaja soolist jaotust. kui mõõta erinevate pro-, projektide ja programmide soolist mõju. siis eh, me võiksime keskenduda sellistele valdkondadele nagu näiteks puhas joogivesi. see on paljude riikide jaoks väga oluline küsimus ja naiste jaoks väga oluline küsimus, sellepärast et naised on need, kes peavad pikki maid läbima selleks, et vett koju tuua. ja naistel on tavaliselt see vastutus, et kodus oleks puhast joogivett. ja siis taastuvad energiaallikad näiteks. loomulikult me võiksime rohkem teed tööd teha kohalikul tasandil äh, paljud perekonnad kasutavad äh, näiteks puitu toidu valmistamisel, aga kui äh, võtta kasutusele näiteks päikesepaneelid, siis äh, ei peaks kohalikku metsi maha raiuma ning oleks võimalik ka hoida ära kohutavad mõjud tervisele, mis tulevad näiteks kütuse põletamisest väikeses ruumis Need on siis need äh, raskuspunktid, mida me võiksime kasutusele võtta, me peame võtma loomulikult arvesse ka kohalike elanike ja põliselanike äh, kogemusi. Äh, nad teavad, kuidas teatud probleeme lahendada, me peaksime seda ära kasutama, me ei saa lihtsalt arenguriikidesse kohale minna ja öelda, et nüüd hakata asju nii ja nii tegema kohalikul elanikkonnal on väga laialdased teadmised, eriti just naistel, ja me peame neid teadmisi ära kasutama me peame tegema ka rohkem selleks, et tagada, et Euroopa Liidu projektid ja programmid rahvusvahelisel tasandil keskenduksid soolise ebavõrdsuse vastu võitlemisele piisav juurdepääs peaks olema tagatud ressurssidele, rahastamisele, mikrolaenudele ja muudele krediidivõimalustele. me põhimõtteliselt peame tagama, et põhja ja lõuna eh, suunal toimuks teadmistevahetus, lisaks sellele tuleb näiteks ka ravimipatentidega tegeleda, me, meil on vaja süsteeme, eh, mille abil vaesemad riigid saaksid eh, odavaid ravimeid toota. lisaks sellele me peaksime näiteks ka tuuleenergiale keskenduma äh, kui ma ei eksi, siis üle maailma on umbes neli ettevõtet, kellel on patendid tuuleenergiasüsteemidele. kui mõni vaesem arenguriik tahab kasutada tuuleenergiat jätkusuutliku energiaallikana, siis tuleb kasutada viiekümne aasta vanust tehnoloogiat, sellepärast et neil ei ole õigust kasutada patente. me peame arutama, kuidas selline probleem lahendada. niisiis, nüüd kokkuvõtteks elutingimused ja heaolu on ohtu sattunud, keskkonnamuutused mõjutavad naisi ja mehi erinevalt ja me peame tagama, et meie lahenduses oleks sooline perspektiiv sees ja meil on vaja jätkusuutlikku rohelist majandust. see kujutab endast majandust, mis on sotsiaalselt ja ka keskkonnaalaselt jätkusuutlik. aitäh! Gustavson, if you aitäh, härra Gustavson, kui te nüüd lubate, siis ma vabandaksin komisjoni nimel proua Koran oli siin, et oma seisukohti tutvustada, aga kuna päevakord muutus nii viimasel hetkel, eh, siis ta läks ära ja, sest et ta arvas, et seda päevakorrapunkti räägitakse alles kella kolme ajal. nii et eh, seetõttu teda praegu siin ei ole, aga kui te soovite meie seisukohti kuulda, siis palun saatke meile kõik need märkused. suur tänu ning järgmine kõneleja on proua kolleeg Rahvaparteist. suur tänu, ka mina alustan oma sõnavõttu vabandamisega, ma vabandan proua äh, Barbara Matera nimel, kes on variraportöör, kahjuks ta ei jõudnud täna kohale ning seetõttu ta palus, et mina tema puudumise pärast vabandaksin ja samuti ma tema poolt koostatud väikese märkuse loen nüüd ette suur tänu härra Gustafsonile selle äh, raporti koostamise eest ning nende erinevate probleemide käsitlemise eest, mida jätkuvalt nai-, kogevad naised, kui nad soovivad saada töökohti järjest kasvavas rohelises majandussektoris. naised on osalejad kõikidel majanduse tasanditel, nad hoolitsevad oma pere eest, kuid samas ka äh, tegutsevad ühiskondlikul tasandil. samas väga paljudes liikmesriikides ja samuti Euroopa Liidu tasandil ei hinnata piisavalt naiste võimeid ja oskusi. uued rohelised võimalused peaksid tooma kaasa uusi võimalusi, mille tulemusena mõningates valdkondades tekib töökohti juurde, teistes väheneb. just eriti peaks see puudutama meeste poolt domineeritavaid valdkondi, kus kohas siiamaani naistel ei ole olnud piiravat, piisavat juurdepääsu. praegusel hetkel on rohelist äh, majandust puudutavad töökohad peamiselt meestele juurdepääsetavad. sotsiaalpartneritel on väga oluline roll mängida selles, et nad üritavad olukorda parandada, tagades naistele juurdepääsu ning hoolitsedes selle eest, et absoluutselt kõikidel töötajatel oleks juurdepääs headele töökohtadele majanduse mahedamaks muutumise protsessis rohu, roheline majandus on seetõttu väga oluline ka selleks, et tagada kvalifitseeritud ja mittekvalifitseeritud töökohtade võrdne ja ühtlane jagunemine. rohelised töökohad vajavad tervet hulka konkreetseid omadusi, näiteks nagu piisav ta-, töötasu ning juurdepääsetavus naiste, naistele. vajalik koolitus võiks võimaldada naistele lihtsamalt juurde pääseda tehnilistele ja juhtivatele töökohtadele uues rohelises majanduses. lisaks sellele, kui naistel on juurdepääs jätkusuutlikele majandustele ja tegevusele erinevates valdkondades on võimalik rohkematel naistel osaleda jätkusuutliku elutegevuse tagamise. oluline on tagada sooline võrdõiguslikkus kõikides ettevõtete juhatustes, eelkõige rohelise majanduse sektoris. naiste osalemine juhtivorganites tagab ka selle, et soolisele võrdõiguslikkusele pööratakse rohkem tähelepanu oluline on kaasata soolise võrdõiguslikkuse perspektiiv ka rohelises majanduses vastavalt äh, ÜRO andmetele enam kui kaks miljonit inimest arenguriikides sõltuvad jätkuvalt ainult biomasskütusest ning väga palju tegelevad niisuguse küsim-, niisuguse kütuse varumisega just naised, nad korjavad küttepuid ja nii edasi. väga oluline on, et võetaks kasutusele vähem saastavad kütused ning samuti edendataks naiste arengut ning seetõttu ja seeläbi nende suutlikkust osaleda paremini juhtivatel ametikohtadel taastuvenergiaid saaks kasutada niisugustes kohtades, kus puudub elektrivõrk ning seega me tooksime ka kaugematele ja vähese sissetulekuga valdkondadesse võimaluse kasutada taastuvenergiat. taastuvenergia kasutamine tooks kaasa ka rohkemate töökohtade loomist naistele. lõpetuseks tahaksin öelda, et ma olen täiesti veendunud, et majanduse rohelisemaks muutmise puhul tuleks pöörata ka suurt tähelepanu naiste täiendavale kaasamisele ning tagada see, et naised pääseksid lihtsamalt ligi uutele rohelise majandusega kaasnevatele töökohtadele. ma olen tulnud välja ka mõningate muudatusettepanekutega, mis peaksid hõlbustama naiste juurdepääsu majanduse rohelisemaks muutmisele. suur tänu! suur tänu ka proua Materrale ja nüüd annan sõna meie äh, aseesinaisele. Merci, madame la president. aitäh. aitäh ka meie esimehele tehtud töö eest, mida te meile täna hommikul tutvustasite ja mis on üsna huvitav. mina tahaksin kõigepealt öelda kogu südamest, et minu arvates on äärmiselt huvitav see, et te olete öelnud, et teie jaoks äh, see roheline majandus äh, ei tähenda rangelt keskkondlikku majandust, vaid äh, et te olete rõhunud ka sotsiaalse jätkusuutlikkuse peale. ning üks tõrge, millele me alati oleme põrkunud selles töös, on just nimelt see, et meid tahetakse lihtsalt äh, tahetakse piirduda alati sellise keskkonnasõbraliku majandusega ja jättes kõrvale sellist sotsiaalset jätkusuutlikkust. ja teie olete suutnud seda vältida. ma arvan, et meil on kõigil teha väga palju tööd, et me just jääksime sellise avatuse juurde sotsiaalse jätkusuutlikkuse küsimuses. niisiis meid ootab ees üsna äh, kõva võitlus Äh, te rõhutasite ka seda, et väga oluline on äh, soopõhine statistika. jah, me tõesti vajame sellist statistikat, sest me peame suutma tõestada, et ebavõrdsus eksisteerib, sest mõned ei soovi seda ebavõrdsust näha. niisiis äh, me peame ka selles valdkonnas tegutsema ja see on see teine võitlus, mida me ühiselt peame pidama Äh, selleks, et me tõesti saaksime soopõhiseid statistilisi andmeid, mis meil võimaldaksid siis seejärel tõestada, et ühiskond ei funktsioneeri korralikult äh, ja tõestada siis, mida on vaja muuta. nüüd kolmas punkt, äh, mille osas ma teid täielikult toetan, puudutab võrdsust otsuste langetamisel ja kõikidel tasanditel me ei saa selles küsimuses edasi liikuda, kui meil ei ole tahet äh, äh, saavutada võrdsus otsuste langetamise tasandil. ja kohe tooksin ka mõned näited. niisiis, naised moodustavad viiskümmend protsenti elanikkonnast ja kõik meie riigid investeerivad äh, väga, väga palju naiste ja meeste võrdsesse harimisse ning tõepoolest äh, pärast eda-, toimuvad aga sellised negatiivsed arengud, see suurepärane haridus, mis naistel on, äh, jääb kasutamata, sest nad ei ole nendel ametikohtadel, mida nad vääriksid, nende karjäär ei ole selline, nagu nad vääriksid, see on palju tagasihoidlikum ning äh, nad ei os osale otsuste langetamisel, see tähendab, et need tasakaalunihked muudkui süvenevad Te ütlesite, et üks võimalus sellise ebavõrdsuse vastu võidelda oleks kohalikul tasandil ennetada sellist ebavõrdsust, tagades naistele juurdepääsu vastutusrikkadele kohtadele. mina olen pärit riigist, kus võrdsus Äh, ei ole mitte ainult äh, juriidiline, vaid täiesti kohustuslik just nimelt kohalikul tasandil. ja ma peaksin ütlema, et tuleb olla ettevaatlik, peab minema palju kaugemale, äh, sellepärast et naised on tavaliselt tõrjutud sellistele ametikohtadele Äh, mis nagu äh, on seotud selliste naiselike mõttemallidega, sotsiaalsfäär ja nõnda edasi. aga selleks, et meil oleks selline sotsiaalne jätkusuutlikkus, peaksid naised äh, saama olla ka näiteks finantskomisjonide eesotsas. niisiis me peame minema palju kaugemale ning äh, Äh, äh, laiendama naiste vastutust, äh, võrdsusest ainult ei piisa. teine oluline teema, millest tahaksin kõnelda, on majanduskasv me räägime väga palju majanduskasvust ja ma jagan täielikult seda nägevust ning ma olen veendunud ühes asjas me oleme jõudnud pöördepunkti ning sotsiaalsed küsimused äh, muutuvad palju olulisemaks, sellepärast et kriis toob endaga kaasa sotsiaalsed rahutused ning me ei ole piisavalt arvestanud just nimelt äh, sotsiaalsete lülidega äh, maailmakriisi lahendamisel. niisiis, ma olen täiesti veendunud, et selles valdkonnas on meil samuti vaja poliitilist ja strateegilist seisukohta ja just nimelt selles sotsiaalses rohelises majanduses me peaksime selles küsimuses palju selgesõnalisemalt väljenduma. ning samuti tahaksin rõhutada seda, mida teiegi rõhutasite, et naistel on teistsugune analüüsiviis, investeerimisviis ja ma tean näiteks, et solidaarsuse valdkonnas võitluses raiskamise vastu on naistel äärmiselt oluline roll, näiteks kas või kui me räägime toiduainete raiskamisest. ma ei taha pikalt kõnelda, aga tahaksin veel kord rõhutada äh, mõningaid muid asju. kõigepealt transport. Te mainisite oma äh, sisse, sissejuhatuses, et teatud omavalitsustes äh, on äh, loodud sellised organid, mis arvestavad siis naiste ja meeste erinevate vajadustega selles valdkonnas. jällegi ma kutsuksin üles ettevaatusele, sellepärast et sellised bürood on tegelikult äh, poliitilise iseloomuga ning äh, nad tegelikult äh, ei, ja nende tegevus tegelikult ei anna sellist mõju, nagu võiks oodata. jah, me oleme need sellised organid loonud, aga tegelikult mingeid muutusi ei ole toimunud, mina elan ühes linnas, kus selliseid büroosid on väga palju ja ma võin teile öelda, et et me ei ole saavutanud soovitud tulemusi, sellepärast et pärast seda asja suurt väljakuulutamist on asjad ikka vanaviisi edasi läinud. ning eh, just nimelt eh, see poliitiline tahe eh, on olnud puudus. ja veel üks asi võitlus stereotüüpidega ja kõikides kutsevaldkondades. Te teate väga hästi, et äh, elualade feminiseerumine on üks väga oluline probleem. Äh, kui äh, mingi kutseala liialt feminiseerub, siis see devalveerub ja on teatud ametid, teatud ametid, mida naised jälle, millest naised eriti ei huvi, ole huvitatud. mina möödunud nädalal külastasin oma valimisringkonnas ühte koolitusasutust, kus siis äh, äh, tuulegeneraatorite mehaanikud ja parandajaid koolitati ja seda koolitust rahastatakse Euroopa Liidu poolt ja ma küsisin, et kui palju teil naisi on siin? Äh, minu küsimus mõjus juba raputavalt, see oli häbematu ja selgus, et neil on üks naine. ja ma küsisin äh,, äh, kuidas ta äh, kavatseb tööd leida ja õpetajad ütlesid, et äh, kõik suured ettevõtted olid temast huvitatud, kõik tahaksid teda tööle võtta just es esmajärjekorras. niisiis, ma lubasin, et ma tulen tagasi ja vaatan, et kuidas te, kuidas teil siis tulevikus äh, on läinud selle kutseala feminiseerimisega. niisiis, me tõesti peame vaatama, mis toimub tegelikult koha peal ja me peame avaldama suurt poliitilist survet, sest muidu me ei jõua kuhugi aitäh, proua aseesinaine ja järgmine kõneleja on proua Kleveti uus asendusliige. aitäh, tegemist on äärmiselt olulise raportiga, ma olen äh, väga tähelepanelikult äh, jälginud selle raporti koostamist äh,. minu jaoks see raport analüüsib äh, väga huvitavalt erinevaid seisukohti Äh, millele ma võib-olla ei olegi, äh, erinevaid aspekte, millele ma polegi eriti mõelnud. niisiis, minu jaoks äh, on tegemist tõesti väga huvitava nägemusega teatud valdkondadest. tahaksin rõhutada vaid kahte asja. meie prantsuse kolleeg kõneles, kui oluline on see, et naised osaleksid otsuste langetamisel ja Prantsusmaa on tõesti esirinnas selles valdkonnas, mis puudutab Äh, kohalike omavalitsuste äh, koostamist, Rumeenias midagi taolist ei toimu. ning kui meie kolleeg Prantsusmaal ei ole rahul ja ütleb, et on veel väga palju teha, siis meil on veelgi rohkem teha ja võib-olla peaks rõhutama seda, et on vaja tõesti naisi kõikides otsuse langetamise valdkondades ning teine asi, äh, millest tahaksin kõnelda, Äh, nimelt see, et kõik need meetmed, mida te olete välja pakkunud, on võib-olla lühikese ja keskpika perspektiiviga meetmed, aga äh, tuleb mõelda ka Äh, pikaajalistele meetmetele ja see tähendab eelkõige haridusele, sellepärast et naised minu arvates on äh, hariduses väga tugevalt esindatud ning nad võiksid, äh, nad on uute, tulevaste põlvkondade osas väga olulises rollis aga samas sellistes valdkondades, kus naised jällegi on tugevalt esindatud, on palgad väga madalad, nii et, et tuleks teha midagi selleks, et meie õpetajad, kes suuremalt jaolt on naised, Äh, võib-olla et ka nemad tegeleksid rohkem jätkusuutliku arengu probleemidega. Äh, sest et mida varasemas eas äh, alustatakse, seda paremini meie lapsed võib-olla mõistavad, et on vaja armastada loodust, loodusest lugu pidada, tuleb toituda tervislikult ja nõnda edasi. niisiis kõik sellised asjad äh, peaksid olema teie raportis rõhutatud ja, ja viidates siis sealhulgas ka naiste rollile kui ema ja õpetaja ning äh, meie lapsed, siis tulevased täiskasvanud, äh, neid ju koolitavad just nimelt naised, nii et, et võib-olla peakski seda vaatevinklit teie raportis rõhutama, aitäh! Thank you very much! suur tänu, proua Klevetti ning kui te lubaksite mul nüüd ka minutiks sõna võtta ning nimelt seetõttu, et ma sooviksin kiita teid selle lähenemise eest sellele teemale. me oleme täiesti veendunud, et te olete rohelise majanduse vallas spetsialist ning olete teinud meile terve hulga ettepanekuid, mille peale mõelda ja mille üle arutada. mulle eriti meeldib selles tekstis see, et te juba otsite võimalusi, kuidas rohelise majanduse abil saaks vaesust vähendada, eelmisel aastasel, aastal rääkisime sellest palju, kirjutasime valmis ka Euroopa vaesuse vähendamise plaani ja jõudsime järeldusele, et terve hulk vaeseid inimesi on vaeseid seetõttu, et kakskümmend aastat varem neil oli töökoht, enne kui äh, postkommunistlikes riikides hakkasid kõik muutused toimuma, siis neil oli töökoht, aga sellist töökohta, niisugust nišši ei ole enam olemas ja seetõttu roheline majandus oleks just see, kus võib-olla nelikümmend miljonit kõige vaesemat inimest leiaksid uue töökoha, kus tekiksid võib-olla uued nišid, kus äh, põlvkondade kaupa inimesed saaksid uut tööd, nii et see on ka väga oluline sotsiaalse solidaarsuse meede. nüüd teie seisukohad uute indikaatorite kohta lisaks SKT-le on minu arust väga olulised ja väga hea, et te töötate sellega, kuidas neid uusi indikaatoreid rakendada. veel tahaksin jätkata samas suunas, mida puudutas proua Kleveti kui me räägime rohelisest majandusest, siis me püüame siin saavutada täiesti teistsugust äh, paradigmat ja tõepoolest naiste roll just selle juures, et uus äh, põlvkond hakkaks rohelisemalt mõtlema. naiste roll ei piirdu mitte siin ainult eeskuju näitamisega, vaid just nimelt see, et nad peaksid tõstma uue põlvkonna teadlikkust ja see on väga oluline ja uus paradigma, nii et te räägite siin öko mõtlemisest ja rohelisest mõtlemisest, siis tõepoolest naised võib-olla saavad väga palju siin kaasa aidata just uue põlvkonna teadlikkuse suurendamisel alates juba kuuendast eluaastast, kui nad kooli lähevad omaenese kogemustest tean, kolmekümnendates eluaastates olen ma ju juba vana naine, aga ma õpin internetist kogu aeg igasuguseid asju juurde, mitte ainult äh, tervisliku toidu kohta, aga igasugusete biovahendite kohta ning minu arvates, kui tulles Ida-Euroopast, kus rohelisest mõtlemisest ei olnud varem juttugi, loomulikult Põhjala riigid on eeskujuks selles osas, aga kõikides riikides ei olnud olukord ühesugune, näiteks mõned riigid on juba teinud palju rohkem kui teised, nii et väga-väga oluline on see teadlikkuse tõstmise aspekt ja selles vallas on absoluutselt kindlasti naistel väga palju ära teha. ma olen veendunud ka selles, et niisuguse protsessi käivitamiseks peaks olema otsuse langetajate hulgas ka väga palju naisi ning äh, ma tahaksin ka teada, mida teie kvoodi idee selles küsimuses kaasa toob ning selleks, selle raporti osas on ka muudatuse ettepanekute esitamise tähtaeg kuues juuni kell kaksteist kui rohkem keegi enam sõna ei soovi, siis raportöör võtab meie tänase arutelu lühidalt kokku ning tänan teid veel ükskord selle huvitava raporti. suur tänu kõikide nende kommentaaride eest, mida me siin ruumis kuulsime. mul on väga hea meel näha, et te peate seda tähtsaks raportiks ja ma olen ka veendunud, et see raport läheb tulevikus veelgi paremaks sest et terve hulk küsimusi tõstatati, tuleb järjest rohkem rõhutada naiste osalemise tähtsust, palju rohkem, kui seda hetkel tehakse, on terve hulk äh, tekste, mille põhjal me võime ka seda raportit paremaks veel arendada. üks oluline aspekt siin on see, et me ei saa kasutada nii palju kvoote, kui me tahaksime, nii palju väärtusi, kui me tahaksime. loomulikult ma võin ju siin lõputult filosoofiliselt arutada ühiskondlike väärtuste ja niisuguste asjade üle, aga kahjuks ma pidin ikkagi äh, piirama oma paljusõnalisust. sissejuhatuses või selgituses ma üritasin ühte-teist öelda, aga siiski ka seal ei tohtinud ma kasutada rohkem kui kümme tuhat viissada tähemärki, nii et ma ei saanud ikkagi kõike ära öelda. igal juhul ootan ma teie muudatusettepanekuid. loomulikult me saame seda raportit paremaks paremaks teha. suurepärane oleks saada veel uusi mõtteid, mis selgitaksid seda, mis raportis juba on. ma olen äärmiselt avatud selle protsessiga edasi minema, ma ootan suure huviga teie teie seisukohti ja samuti võimalust teiega neid küsimusi arutada ning ma loodan, et me jõuame ühisele nägemusele ning loodan, et juba lõpphääletusel näeb tekst natukene teistsugune välja. loodan, et leiame ühise kõiki rahuldava strateegia. lõpetuseks tahaksin tänada ka sekretariaati just kõige selle töö eest, mida nad on teinud ära, eriti proua Zoltanit, kes vastutas selle konkreetse dokumendi eest, niisiis tänan kõiki, kes töötasid minuga koos selle, selle raporti kallal. nii et ootan teie muudatusettepanekuid ja nüüd üritame seda raportit veel paremaks teha, suur tänu! Wonderful, thank you very much and now we are suur aitäh! ja nüüd tuleb meil kell kaksteist äh, ühiskohtumine ja teeme paariminutilise pausi, sest et me ootame teist komisjoni endale külla.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

too slow and Good afternoon everybody. tere pealelõunat kõigile. palun võtke istet, et me saaksime hääletamisega algust teha. I, I need. Once again, please, could you. veel kord, palun võtke istet me peame alustama oma hääletamisega.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 niipea, kui kõik on oma liste koha leidnud, hakkame ka hääletama. ma näen veel liikumist siin saalis I think we can uh, start now. ma arvan, et me saame nüüd alustada. tervitan äh, kõiki kahe komisjoni liikmeid. tegemist on väga olulise sündmusega ja väga olulise hääletusega meil ei ole tablood, kust on võimalik näha äh, Äh, hääletustulemust, aga tegelikult on seda võimalik ka teil nendes äh, väik-, nendel väikestel ekraanidel näha, mis teie ees on, kui me hääletusi kontrollime. palun. ma väga vabandan, aga mul hääletuskaarti paraku ei ole. tahtsin seda lihtsalt teile teada anda siis me lihtsalt arvestame teie antud häälega eraldi. The first item is uh, adoption of meie esimeseks päevakorrapunktiks on päevakorra vastuvõtmine ja kuna muudatuseks ei ole ettepanekuid tehtud, siis me võtame selle päevakorraga vastu. järgmiseks päevakorrapunktiks on number kaks eh, juhataja teadaanded, aga teadaandeid juhatajal ei ole ja seetõttu me liigumegi kohe hääletuse juurde tegemist on suunandva hääletusega, tegemist on olulise hääletusega ja ma tahaksin tänada mõlemat komisjoni koostöö eest, ma tean, et raportöörid on teinud ära väga suure töö selleks, et ühisele lahendusele jõuda, suur aitäh teile selle eest ja ma tervitan Jüri komisjoni aseesimeest Evelyn Regnerit Äh, väga tore, et teie, te komisjon olete siia tulnud, võib-olla soovite ka omalt poolt midagi öelda? ei, ma arvan, et ma ei tahagi midagi öelda ja me peaksime võimalikult kiiresti hääletama asuma. ja kõik tahavad juba sööma minna. ma tahaksin teada, kas proua Parvanova soovib sõna saada? ei, aitäh ma sooviksin tänada vaid mõlemat komisjoni ja kõiki liikmeid, kes esitasid muudatusettepanekuid, tahaksin tänada ka variraportööre hea koostöö eest, tahaksin tänada kaasraportööri härra Antonio Lopez White'i. ma arvan, et niipea kui võimalik, võttes arvesse, et me järgime komisjoni ettepaneku eh, põhifilosoofiat, peaksimegi hääletama asuma. suur aitäh veel kord! kas raport, kas teine raportöör soovib sõna saada? ei, väga hea. sellisel juhul saamegi hääletama asuda. ja kui ma liiga kiiresti edasi liigun, siis palun andke sellest mulle ka teada. hääletusnimekiri on veidi keeruline ja võib juhtuda, et kui mõni muudatusettepanek ära langeb, siis see võib mõjutada paar lehte ees või tagapool olevaid muudatusettepanekuid. aga igal juhul alustame muudatusettepanekuga kakskümmend kuus ja libe kahekümne kahega, need on identsed ettepanekud. kes on poolt, palun andke käega märku. vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme edasi kompromiss kuue juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd äh, libe kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd äh, see tähendab seda, et muudatusettepanek kakskümmend kaheksa langeb ära. Äh, soovitakse kontrolli libe kakskümmend neli osas. kas te tahate kontrollida libe kahtekümmend nelja? hea küll, kontrollime, hääletus algas, libe kakskümmend neli nüüd on hääletamine alanud, ütleb härra esimees. ühel inimesel on hääletamata. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. nüüd liigume edasi muudatusettepaneku kompromiss seitse juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd liigume edasi muudatusettepanek kolmkümmend üks ja libe kakskümmend üks juurde, need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud. see tähendab, et libe kakskümmend kaheksa langeb ära. nüüd hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et muudatusettepanek seitsekümmend kuus ja ka libe kakskümmend üheksa langevad ära, nüüd hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame kontrollima seda. muudatusettepanek seitsekümmend seitse ja hääletus algas hääletus lõppes. see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt? kahe, äh, vastu, erapooletud? vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. nüüd liigume edasi muudatusettepaneku kolmkümmend kaheksa juurde, poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab seda, et libe kolmkümmend kolm langeb ära, nüüd me liigume edasi libe kolmkümmend neli juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. see tähendab seda, et muudatusettepanek nelikümmend üks langeb ära. ja nüüd hääletame libe kolmekümmend viite ma vabandan, see on suuline muudatusettepanek ja ma tahaksin teada, kas kellelgi on vastuväidet sellele suulisele muudatusettepanekule, kui ei ole, siis saame hakata hääletama. niisiis, libe kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, see tähendab seda, et libe kolmkümmend kuus langeb ära. muudatusettepanek eh, seitsekümmend üheksa osaliselt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame muudatusettepanekut kaheksakümmend kontrollima. hääletamine algas. hääletamine lõppes, see on tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, eh, kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab seda, et libe kolmkümmend seitse langeb ära, nüüd siis libe kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime libe kolmekümmend üheksat, hääletamine algab hääletamine lõppes. see on vastu võetud. nüüd hääletame muudatusettepanekut nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et muudatusettepanek kaheksakümmend viis ja ka libe nelikümmend üks langevad ära. ja nüüd liigume edasi libe neljakümmend kaks, teise juurde libe nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Eh, muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud see tähendab seda, et libe nelikümmend kolm ja libe nelikümmend neli langevad ära ja liigume edasi muudatusettepanek nelikümmend seitse juurde. kes on poolt? vastu? erapooletud, see on vastu võetud. libe nelikümmend viis langeb ära, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud see on vastu võetud. libe nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. libe nelikümmend seitse langeb ära. nüüd liigume edasi muudatusettepanek viiskümmend üks juurde hääletame ainult osa sellest. Äh, vabandust, ütleb härra esimees, me hääletame tervet viiekümne esimest muudatusettepanekut, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. libe nelikümmend kaheksa langeb ära, muudatusettepanek viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab seda, et libe nelikümmend langeb ära, muudatusettepanek viiskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. libe nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kuus poolt me ei oleks pidanud hääletama viitekümmet viite ja nüüd me liigume siis viiekümne kuuenda juurde. see on suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on vastuväite sellele suulisele ettepanekule? Teil? ei? tundub, et vastuväiteid ei ole ja see tähendab seda, et me saame suulist muudatusettepanekut hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, on vastu võetud. ja see tähendab, et kaheksakümmend seitse langeb ära nüüd läheme edasi muudatusettepanek kaheksakümmend kuus juurde, tegemist on osade kaupa hääletusega kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et me peame libe viitekümmet kontrollima. hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletult, vastu võetud. see tähendab seda, et me liigume edasi libe viiskümmend üks juur-, viiskümmend kaks juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks hetk. libe viiskümmend viis ja libe viiskümmend kuus langevad ära, nüüd liigume edasi kompromiss üks juurde. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see tähendab seda, et me saame liikuda edasi hääletusnimekirjas muudatusettepanek kaks järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, libe kaks poolt. muudatusettepanek kaks ja libe kaks on identsed, seda me juba hääletasime järelikult, nüüd me liigume muudatusettepaneku kakskümmend kaks juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend langeb ära, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neli, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis ja libe kolm on identsed ja hääletame neid siis koos, kes on poolt. palun andke käega märk, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, liigume edasi muudatusettepaneku kaheksa juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe viis langeb ära ja nüüd muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu. vabandust, ütleb härra esimees, siin on ka suuline muudatusettepanek. kas äh, keegi on sellele vastu? ei, siis võime hääletada muudatusettepanekut number üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame muudatusettepanekut kuuskümmend kaks kontrollima, hääletamine algas. hääletamine lõppes, see on tagasi lükatud. libe kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud nüüd hääletame libe seitset ja muudatusettepanekut üksteist, kuna need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, see tähendab seda, et libe kaheksa langeb ära libe üheksa langeb ka ära ja hääletame libe kümmet. libe kümme langeb ära, libe kolmteist langeb ära, nüüd hääletame libe neljateist hoopis, libe neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kompromiss number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. see tähendab, et liigume nüüd edasi muudatusettepaneku kolmteist ja libe kaksteist juurde, mis on identsed, kes on poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd hääletame ainult osa muudatusettepanekust kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek neliteist ja libe üheksateist on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. libe üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud see on tagasi lükatud. libe viisteist langeb ära. hääletame nüüd muudatusettepanekut viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame muudatusettepanekut viisteist kontrollima, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on nüüd lõppenud see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud, libe seitseteist langeb ära. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. libe kaheksateist langeb ära, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd liigume edasi ja hääletame osaliselt muudatusettepanekut kuuskümmend kaheksa. Äh, vabandust, ütleb härra esimees, see langeb ka ära ja liigume nüüd edasi, muudatusettepanek üheksateist on järgmiseks, muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud, see on vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek eh, kakskümmend kolm järgmiseks, kes on poolt? vastu? erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli ja muudatusettepanek kakskümmend üks on identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on meil suuline muudatusettepanek. kas keegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole, siis saame hääletada. kas keegi on vastu? ei, äh, kes on äh, poolt, vastu, erapooletud? ma arvan, et me peame seda suulist muudatusettepanekut üle kontrollima. hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? tundub, et veel mitte. hääletamine on nüüd lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa on osade kaupa. hääletus, kõigepealt esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud ma arvan, et me peame kontrollima seda muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, esimene osa, hääletus algas. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud, nüüd liigume edasi teise osa juurde. kommentaar saalist, kolleegi masin ei äh, toiminud, see hääletusmasin ma kuid äh, tulemus oli äh, selge, see lükati tagasi, ütleb härra esimees. Äh, vabandust, siiski ütleb härra esimees, see võeti selge häälteenamusega vastu. nüüd hääletame selle eraldi hääletuse teise osa üle, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni üle ja teeme seda elektrooniliselt, hääletamine algas. ja me hetkel ei hääleta veel, palun, teil on sõna ja üks hetk üks asi enne lõpphääletust veel, siin oli väike segadus ja ma tahaksin seda selgitada, see puudutab hääletust libe viisteist ja muudatusettepanekut viisteist. mida me konkreetselt hääletasime nende puhul? ma ei tea, kes te leidsite need hääletused juba üles, aga ma tahtsin selgitada, et mida me hääletasime nende puhul. ja me hääletasime muudatusettepanekut viisteist ja muudatusettepanekut viisteist lugupeetud esimees, palun, kui kõik on nõus, kontrollime selle äh, hääletus uuesti üle, sest et ma, mulle tundub, et me hääletasime mõeldes libe viiteist, tundub, et see hääletus oli veidi segane. kas te tahate hääletada uuesti ainult muudatusettepanekut viisteist? sest libe üksteist lükati tagasi, aga see ei olnud väga selge hääletus, sest mõned inimesed arvasid, et nad hääletavad libe viiteist hoopis. hea küll, jah, teeme siis uuesti ja selleks, et olukord oleks selge, niisiis me teeme selle hääletuse elektrooniliselt, hääletame number viiteist, see asub leheküljel üheksa. kas kõik leidsid selle üles, muudatusettepanek viisteist? kas kõik äh, said aru, mida me nüüd hääletama hakkame? niisiis hääletame elektrooniliselt muudatusettepanekut viisteist. põhjenduspunkt kolmteist, hääletamine algas ma ootan veel seni, kuni mõned inimesed ka ära hääletavad. ja nüüd on hääletamine lõppenud. see, ma arvan, et see võeti vastu ja alati on parem üle kontrollida kahtluse puhul, väga hea. ja nüüd saame siis äh, liikuda edasi lõpphääletuse juurde, hääletame kogu resolutsiooni tervikuna ja me hääletame seda resolutsiooni elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. selge häälte enamusega vastu võetud. suur aitäh raportööridele suur aitäh kõigile. ja kena lõunat teile kõigile